Because... alustame tänast kohtumist, sest äh, me ei saa lõputult ootama, oodata ja ei saa lasta ka Kristiina Hamsal lõputult oodata. ma äh, loodan, et need, kes täna Kopenhaagenisse ei läinud, tulevad ikka kohale, sest meie tänahommikune arutelu tõkete kohta struktuurifondide toetuse taotlemiseks oli välisuurimus, mille komisjon tellis, on äärmiselt huvitav, väga oluline, väga hästi ajastatud, sest äh, me muudame parasjagu oma, oma määrustikku ja see, et me teaks, kuidas tegutseda järgnevatel aastatel on äärmiselt oluline. ma paluksin, et proua Hamsa esitaks meile oma ülevaate ja hiljem võime äh, hiljem me saame talle esitada küsimusi. Frank, tänan, et sa proua Hamsale tegevust leidsid seni. Äh, vabandust, ma arvasin, et istute seal. ma annan teile kohe sõna. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad mina esitan teile täna ülevaate probleemidest, mis võivad tekkida äh, struktuuri, äh, struktuurifondide äh, toetuse taotlejatele. kõigepealt tagapõhi on see, et ei ole ühtset pilti struktuurifondide ja nende tegevuse kohta ning teadlikkus Euroopa kodanike seas ei ole eriti kõrge. enne kui ma hakkan metodoloogiast rääkima ja andmetest rääkima, ja ma tahaksin rääkida, kes on äh, siis toetuse saajad ja, ja kes on ähm, äh, taotlejad, sest tihtipeale on tekstist ratse aru saa-, raske aru saada toetuse saaja on äh, juriidiline või füüsiline isik, kes äh, saab toetust ja taotleja on see, kes taotleb toetust. Eh, toetuse saajad, tüübid, need võivad olla kas VKE-d, suured ettevõtted, ülikoolid, vabaühendused, indiviidid, äh, eraisikud kes saavad Sotsiaalfondist toetust, samuti ka finantsinstitutsioonid eh, saavad toetust eh, finantsinstrumentidest nagu Jeremy ja Jessica. ja lõpptoetuse eh, saaja on siis ettevõtja, kes projektiga tegeleb. meie ähm, uurimuse alus on programmi haldustsükkel sest igas neljas faasis on selliseid küsimusi, mis võivad takistada, võivad olla takistuseks või tõkkeks toetuse taotlejale, kõigepealt programmeerimisfaas, mis peaks olema lihtsam. siis rakendusfaas ja projekti loomune, loomine ja samuti äh, siis ja lõpuks siis äh, programmi haldamine. meil on äh, neli taset, mis, kus, millised faktorid on eriti olulised taotlejale, kõigepealt siis Euroopa tasand, kus partnerluspõhimõte on väga oluline, see puudutab kõiki neid küsimusi, mida üle äh, Euroopa Komisjon praegu läbirääkimisi peab uue finantsperioodi jaoks. teine oluline tasand on riiklik, rahvusriiklik tasand, sest äh, struktuurifondid ja ühtsuspoliitika instrumendid äh, ju mm, hakkavad toimima riiklikul kohalikul tasandil. ja seal on samuti barjääre. kolmas on programmeerim-, programmi tasand, kus erinevad operatiivprogrammid on erinevalt kokku pandud, see võib samuti osutuda tõkkeks. siis operatiiv ehk tegevustasand, kus äh, erinevad äh, menetlustasand, informatsiooni jagamine ja nii edasi ning viies tasand on projekti tasand, see puudutab seda, kuidas, äh, kuidas pro-, projekt toimib. riiklikul tasandil kõige olulisem faktor on kaasfinantseerimine. see on eriti tõsine küsimus praeguse finantskriisi vältel ning teiseks äh, riigi haldussüsteemid, administratiivsüsteemid, sõltuvalt äh, neist äh, süsteemidest, sõltuvalt sellest, kuidas, kuidas liikmesriik on üles ehitatud, kas föderaal- või tsentraalsüsteemis, toimivad operatiivsüsteemid erinevalt. kaksteist faktori tüüpi on programmihaldus äh, küsimused ja selle ja haldusvõimekus, see on samuti oluline küsimus, sest äh, programmi haldusega on seotud väga paljud erinevad probleemid, äh, eriti just tööjõu stabiilsus küsimus ning kolmas osa on see operatiivprobleemid, mis puudutavad valikutasandid, informatsiooni jagamine, taotlemine ja hilisem kontrolli ja juhtimine. tihtipeale taotlust ei esitata, sest kogu protsess tundub taotlejale, võimalikule taotlejale liialt keeruline olevat. faktorid, mis on olulised Euroopa tasandil. Euroopa tasandil, nagu ma ütlesin, strateegiline raamistik, õiguslik raamistik ning struktuurifondide eelarve ning määrused on muutunud finantsperioodi vältel, siin on lisatud veel partnerluspõhimõte, informatsioon, kommunikatsiooninõudmised, finantshaldus, monitooring ja nii edasi. nii faktorid riiklikul tasandil, nagu ma ütlesin, institutsionaalne, administratiivne süsteem, need süsteemid on väga olulised selleks, et süsteem toimiks, eh, siis eh, ressu-, ressursside jaotamine, otsuse langetussüsteem, kas need on integreeritud või diferentseeritud, see on samuti oluline, ning samuti riiklik äh, ja kohalik likviidsus. nüüd äh, haldustasandi faktorid, äh, puudutab struktuure ja võimekust, puudutab hierarhilisi süsteeme kui palju on erinevaid hierarhiasüsteeme ning kas need, kes haldavad programme, on tegelikult võimelised neid haldama. väga tihti see nii ei ole. finantssüst-, toetussüsteem, mis puudutab siis kas ähm, tagasimakstavaid laenusid või, äh, või mitte tagasimaksmist nõudvad toetused, need operatiivtasandi faktorid. me keskendume neile väga Ehm, keskendume neile, see puudutab siis eh, ehm, taotlemisprotseduure, informatsiooni ja hilisemat jälgimist. nüüd rohelised nooled, mida te näete siin, eh, on siis need, kus me eh, kasut-, kus me korraldasime ehm, sügavuti minevaid intervjuusid, meil ei olnud informatsiooni, küsitlesime üheksa operatiivprogrammi osalisi üle terve Euroopa ning tulevi, tulemused kõigepealt puudutavad siis infokanaleid, mis toimivad kogu programmi haldustsükli vältel, näiteks pealiskaudsetest televisioonireklaamidest eriti liikmesriikides, kus operatiivprogrammidel on suur eelarve ja kus on väga oluline liikmesriigi jaoks nagu Poolas. teine faas, internetileheküljed, mis on samuti väga olulised, äh, samas aga neid tihtipeale ei äh, hallata korralikult, nad ei ole kohandatud liikmesriikide äh, veebilehekülgedele ning on esitatud ka erinevat informatsiooni. ja tegelikult nad äh, võivad kaugendada äh, meid äh, taotlejad fondist väga paljudes Lääne-Euroopa riikides ja tihtipeale on veebileheküljed liikmesriikides lihtsamad ja paremini koostatud kooperatiiv kui struktuurifondide omad. pärast äh, on olemas veel informatiivsed emailid, äh, koolitusseminarid, äh, eh, samuti infokoosolekud, need on samuti olulised infokanalid ja samuti programmi halduse puhul on kahepoolsed vestlused väga tähtsad. olulised aspektid on ka kõigepealt informatsiooni tüüp, mis erineb erinevate programmide vahel, temaatilised programmid, sihtgrupid, mõnedel eh, ei ole, mõnel puhul ei ole vaja selliseid asju, ainult eh, aus-, näiteks Austrias on ainult 3D eh, ehitusettevõtted, meil ei ole vaja eraldi informeerida. samuti infrastruktuuriprogrammid, neil on Eh, vähem, eh, mõnedes keeltes on vähem informatsiooni saadaval kätte eh, laiemale publikule. kõige laiema spektriga programmid on saavad nende, nende vastu tunnevad huvi rohkemad taotlejad. kaks põhilist probleemi, mida taotlejad mainisid, kõigepealt harmoneerimise äh, puudumine valitsuse ja operatiiv, äh, operatiivsete veebilehekülgede vahel. Itaalias näiteks mainiti seda, et, et, äh, et valitsuse veebilehekülg ja struktuurifondide veebileheküljed esitasid erinevaid nõudmisi. teiseks, võimalikud taotlejad ei leia enda jaoks vajalikku informatsiooni Eh, nad ei tea, eh, kust nad tegelikult eh, taotleda saavad. järgmisena on siis taotlemine, taotlemisprotsess. nüüd, kui seda asja lihtsalt öelda, kõige olulisem osa sellest protsessist on loomulikult finantsiline küsimus, teine küsimus on halduskoormus, kolmas on erinevad äh, määrused, mis on problemaatilisem, kui me algselt arvasime. finantsküsimused, kui nüüd lühidalt öelda kõigepealt, algavad äh, sellest, et pole piisavalt riiklikku, liikmesriigi poolset rahastust. see puudutab eriti liikmesriike, kus äh, Euroopa fondid ei kattu liiklike programmidega, kus äh, eelarve, mis on struktuurifondidele mõeldud, on väike ning ei ole väga palju jõupingutusi tehtud selleks, et ühendada kahte finantseerimistüüpi. teiseks, ehm, toetuseelset eh, abi ei ole eriti palju. Eh, see on väga ajakulukas, samuti ka ressursikulukas, nii väikeettevõtted, eh, neil on tihtipeale probleeme just taotluseelse abiga et eh, protsess on väga ressursiintensiivne võrreldes riiklike programmidega. nüüd äh, õiguslik raamistik. Eh. siin on näiteks abireeglitega probleeme, see tundub väike olevat äh, kuid äh, suur, äh, äh, suur probleem on ka riikliku avaliku hanke reeglitega, sest Euroopa abi tähendab seda, et on, nõuab, et oleks olemas riiklikud, riiklikud avaliku hanke reeglid. ja see tundub olevat äh, tõsine probleem projektihaldurite jaoks. kolmas punkt puudutab pidevalt muutuvaid reegleid mõningates riikides programmi perioodi vältel reeglid muutusid ning äh, selleks, et uusi reegleid äh, kohaldada, on programmihaldurid pidevalt töös ja need ei saa vajalikku informatsiooni. nüüd riigipoolne toetus, administratiivabi, on öeldud, et taotlusprotsess on äärmiselt keeruline, seda öeldi paljudes meie intervjuudes, samuti selgete suuniste puudus on probleem. Öeldakse, et et haldus- ja rakendusüksustel ei ole tihtipeale teadmisi sellest, eh, kuidas suuniseid koostada ja keegi ei tea, kuidas see tegelikult käib Äh, dokumendid on, mida nõutakse, on tihti keerulised ja VKE-delt nõutakse just tihtipeale väga äh, palju väga kompleksseid äh, dokumente. samuti ajapuudus on probleemiks. tihtipeale kaevati, et aega antakse kõigest kuu aega taotlemiseks see tundub olevat ebapiisav niivõrd keerulise taotluse esitamiseks. samuti järjepidevus ja läbipaistvus äh, ei ole rahuldaval tasandil äh, ja taotleja ei saa nõudmistest aru, keegi ei saa äh, ja keegi ei oska talle seletada, miks näiteks üks taotleja sai toetust ja teine aga mitte samuti eh, ei, abikõlbulikkuse osas ei ole piisavalt selgust, see on vastuoluline. samuti eh, eh, ähm, rakendus rakendusorganite poolne ebapiisav toetus, võimekuse vähesus tihtipeale, eriti uutes liikmesriikides, pole ametnikud piisavalt motiveeritud, et oma tööd põhjalikult teha, nende palk on väike ja, ja samuti ähm, personali liikuvus on väga suur. see tähendab seda, et äh, vajalik info läheb tihtipeale kaduma. mis puudutab äh, ETC programmi Äh, selleks on vaja partnereid, väga raske on leida partnereid, samuti äh, on tihtipeale piiriülestes programmides äh, keelebarjääri ja vähene soov koostööd teha. teised küsimused, mis tuleks esile tõsta, on vähene usaldus riigitöötajate ja taotlejate vahel, seda on mõnedes liikmesriikides esile tõstetud Neil on selline tunne, et äh, riigi äh, ametnikud ei usalda projektijuhti. teine äh, probleem on ärikultuur, vähene ärikultuur, õigemini selle puudus. tihtipeale VKE-d ja mikroettevõtted, neil ei ole äriarenduskultuuri. Nad ei tea, kuidas ettevõtet üles ehitada. loomulikult ka finantskriis on suur probleem mis selgitab mõningaid läbikukkumisi. mõned äh, projektijuhid ja, ja rakendusorganid üritasid teha toet-, taotlejate abiks, nad alutasid omapoolseid äh, algatusi, vähendamaks bürokraatlikku koormat, üritasid äh, eelvaliku abil protseduur eelvalikuprotseduuride abil äh, aidata, kuid äh, nad pidid peatuma, sest see ei vastanud riiklikele määr-, seadustele. näiteks äh, vahendajad võivad olla pangad, kellel on spetsiifilised teadmised spetsiifilises valdkonnas, see võib olla hea informatsiooniallikaks, samuti ka iseseisev vahendaja. teine lahendus mis on, eksisteerib Austrias, ehk siis äh, üh, ühe akna valik nii Euroopa Liidu kui riiklike programmide jaoks. Nad võivad omavahel äh, näiteks koostööd teha ja koos toimida. väliskonsultandid, äh, kellele programmide eest makstakse konsultandid ei peaks, äh, konsultantidele ei peaks makstama taotlejate pool, samuti erinevad esindusorganisatsioonid äh, nagu näiteks kaubanduskojad võivad taotlejaid toetada, seda mõningatel juhtudel me oleme näiteks täheldanud Saksamaal. ja mis puudutab äh, siis toetusjärgseid aspekte, siis ma intervjueerisin hiljuti Eh, üht taotlejat, kes eh, ütles, et tema enam abi ei taotle, sest see protsess, mis oli eh, taotluse omistamise järgselt alg-, oli vaja läbi teha, oli niivõrd keeruline, et ta ei taha seda uuesti enam teha. ja just ar-, aruannete esitamine oli kõige raskem ning makse mm, makseviivitused oli suureks probleemiks. alustatakse projekti ja samas esimene makse laekub alles aasta hiljem. VKE-des selle jaoks see ei ole eh, aktsepteeritav. teiseks äh, äh, aruandlus, mis on väga koormav ja ajakulukas. iga poole aasta tagant tuleb esitada aruanne, mis on väga keeruline ja väga ajamahukas kolmandaks eh, näidatakse üles suurt umbusaldust toetuse saajate vastu. Eh, öeldakse, et, et eh, toetused, toetuse saajad ütlevad, et nad tunnevad tihti, et neid uuritakse või kontrollitakse pigem kui toetatakse. pidevalt tunti, et neid ei usaldata. veelgi alavaliku hanke reeglid Ehm, ka selles osas Euroopa Parlament on tellinud uurimuse, samuti eesmärgid eesmärkide muutmise vähene paindlikkus. pärast taotluse saamist ei lubatud eesmärki kohaldada uutele vajadustele ning positiivne oli see, et hinnangud ja kontroll eh, tundus olevat aktsepteeritav ja vajalik. Eh, nüüd, eh, mis puudutab lihtsustamist ja muudatust, lihtsustamist, uued lihtsamad reeglid võeti positiivselt vastu, kuid samas paljud programmid ei käinud lihtsustamisprotsessi alla, sest programmi haldur ei soovinud kogu protsessi uuesti alustada, et reegleid muutma hakata. samas äh, projektijuhid äh, üldiselt äh, reageerisid positiivselt lihtsustamisprotsessi üle, kuid üldiselt nad leiavad, et et jooksvad kulud on kõrgemad kui see kakskümmend protsenti Eh, paljud eh, taotlejad ka ei teadnud lihtsustamisprotsessist midagi. ja eh, paljudel juhtudel ei olnud lihtsustusprotsessist ka kasu, sest neil ei olnud piiriülest finantseerimissüsteemi, näiteks IPA süsteem Balkani riikides Euroopa Liidus on suurim probleem praegu taotlejate jaoks kokkuvõttes eh, saada vähest, raskesti kättesaadav kaasfinantseerimissüsteem on oluline faktor, seda ütlesid kõik intervjueeritavad. sooviksin öelda, et kaasfinantseerimine on ka üsnagi range ja seda eh, peaks muutma avatumaks ja paindlikumaks. Eh, samuti võimekuse puudus valitsusasutustes, nagu ma ütlesin, väga palju on personali liikuvust ja see tähendab võimekuse vähenemist, haldusõigus, haldusvõimekuse vähenemist. struktuuri, struktuurifondide eh, juurutamine riiklikesse rahastussüsteemidesse, see Eh, mõjutab efektiivsust. samuti rah-, raskused ilmnevad siis, kui eh, ainult väike rühm kasusaajaid on, saab, kui saab toetust ainult väike rühm toetuse taotlejad. sissetulekupõhised projektid, neil on äh, suuri äh, erilisi probleeme äh, projektijuhtidega äh, ja tihtipeale ei, puudub võimekus selliste sissetulekupõhiste projektidega. teiseks, innovatsiooniga seotud toetuse saajad, läbipaistvusnõudmised on vastuolus intellektuaalse õiguse Ehm, seadustega ning konkurentsivõimega. sellepärast ei taheta välja, taha paljud EKE-d ehm, struktuurifondidest toetust taotledes nad ei soovi avaldada oma tulemusi ning partnerlus ülikoolide ja eraettevõtete vahel on probleemiks, sest ehm, ülikoolidel on avaldamiskohustus, ettevõt-, eraettevõtetel jällegi puudub huvi selle vastu ning eh, on, et, et see programmidel keelebarjääriga eh, seoses probleeme ning samuti ka mittesobivate eh, finantseerimisprogrammidega on meie soovitused välja pakkuda paindlikud kaasfinantseerimismäärad, määrad, mis praeguses määruses eksisteerivad, tuleks ümber, üle vaadata, samuti finants finantsjuhtimisvahendid on äh, raskesti rakendatavad, samuti äh, taotluse äh, toetamine VKE-de ja teiste väiketaotlejate jaoks. samuti tuleb riske vähendada, mis tähendab seda, et et äh, tuleb äh, peaks põhinema et äh, tulemuse, see peaks olema tulemusepõhine projekti lõpus. ning samuti ka toetuse eraldamine juba varajases faasis, sest tihtipeale on just projekti esimest aastat keeras ka rahastada. üldine loogika tuleb säilitada, samuti ka struktuurifondide struktuur. uutes liikmesriikides on äh, raskusi äh, sellega, äh, et nad peavad nagu üle õppima uuesti kõik, mis, kõike, mis puudutab struktuurifondi iga finantsperioodi alguses. nii et öö, osa loogikast ja terminitest vähemalt peaks alles jääma et äh, inimesed saaks aru, millega neil tegemist on. samuti äh, programmeerimisfaasi algusesse tuleb muutused sisse viia, lihtsustamisprotsessi ei ole ala, algatatud, sest lihtsustusprotsess algas äh, programmi keskosas mõningates liikmesriikides. dokumentatsiooni standardeerimine iga-aastased rakendusraportid eh, ei ole võrreldavad liikmesriikide vahel, need ei, need standardid ei ole samad. soovitused Euroopa tasandil eh, tuleb eh, toetada tulemuspõhist protsessi. see ongi uue programmeerimisperioodiks ette nähtud, samuti tuleb kogemusi ja teadmisi vahetada, seda samuti, see samuti juba toimub, kuid mulle tundub, et paljud Euroopa liikmesriigid ei sadama töötajaid kogemusi vahetama teistega, sest nad peavad selle eest maksma, see on, on loomulikult finantsprobleem, aga tegemist VKE-de definitsioon tuleks üle vaadata, praegusel hetkel on see liialt jäik mõned VKE-d eriti, VKE-d, kus on kakssada viiskümmend toetajat, nad ei saa enam toetust VKE-dena, kuid nad ei ole samas suurettevõtted. nii et eh, nad, eh, neil pole VKE-de toetust ega suurettevõtte toet-, toetust. Neil on raskusi näiteks pankadega. Nad on raskustes ja ja nad ei saa toetust VKE-de programmist. samuti tuleb äh, programmi meetmed innovatsiooni jaoks üle vaadata. ei soovita avaldada oma tulemusi, nad ei soovi olla läbipaistvad. võib-olla peaks äh, olema äh, innovatsiooniprojektide jaoks rohkem toetust. riikliku tasandi soovitused partnereid tuleb paremini kaasata. mõningates programmides on asi üsnagi pinnapealne, kannatakse, kaasatakse partnereid, kuid kokkuvõttes programmi haldaja või minister on see, kes eh, programme üle eh, otsustab, nii et ülevalt alla toimib see ikka. samuti Äh, mm, asjakohastatud infosüsteemide parandamine, see on erinev igas liikmesriigis, infosüsteemid peaks olema siiski ühtlustatud ning äh, neil ei, ei sama, äh, sama programmi jaoks ei peaks olema kolm erinevat veebilehekülge. samuti oleks vaja paindlikku ja läbipaistvat süsteemi operatiivtasandil öeldakse et äh, toetuse saajad ütlevad, et äh, neid pigem kontrollitakse nagu politseis, mitte ei toetata. nüüd avaliku halduse äh, protseduuride liht-, ülevaatamine, see oleks tõesti midagi, mida liikmesriigid peaks tegema, sest probleemid ei ole <clears throat> Need on, need jäävad allapoole Euroopa Liidu lävendit sest äh, äh, sest mõnel pool on näiteks lausa viiesaja eurose projekti jaoks peab esitama, äh, peab esitama taotluse. see ei võimalda kasutada avalikku riiklikku toetust. võimekuse kasvatamine ning samuti ka ametnike toetamine muidu juhtub niimoodi, et äh, koolitatakse töötajad välja ja kolm aastat hiljem eraettevõte annab, võtab nad üle kolmekordsel, kolm korda suurema palgala. see, palgaga, see ei aita toetuse taotlejaid. ning Euroopa Liidu äh, ja liikmesriigi ja äh, rahastamise kohandamist, see ei toimi paljudes liikmesriikides, kus struktuurifondide äh, eelarve, eks seda jaoks mõeldud eelarve on väga madal. soovitused riiklikul, kohalikul tasandil kõigepealt teavitusprotsess peaks olema järjepidev, näiteks teavitatakse taotlejaid ühe, ühtemoodi ja hiljem, kui nad hakkavad taotlema, on kõik teistmoodi, ühe akna süsteemi sisseviimine, nagu ma ütlesin, Austrias äh, Äh, on selline ühe akna võimalus äh, olemas ning äh, need, kes haldavad erinevaid programme, vahetavad kogemusi, nad aitavad taotlejal leida õige programm. heade tavade jagamine samuti, see võib samuti olla ühe akna süsteemi osa, et esitatakse vahet, teavitatakse headest tavadest, teatakse, teavitatakse sellest, mida projekt võib aidata teha. taotlusprotsesside lihtsustamine. seda on vajalik teha riiklikul ja kohalikul tasandil, sest alus eksisteerib riiklikul tasandil, kuid seda pole veel kaasatud kõikidesse programmidesse. kaasata eh, kogenud võimuesindajaid äh, äh, ametnikke äh, taotluse ettevalmistusprotsessi. näiteks võib kaasata ka neid, kes enam sama programmi kallal enam edasi ei tööta. E, taotlusprotsessi parem planeerimine ning e, piisava aja garanteerimine ettepanekute väljatöötamiseks, et sest üks kuu ei ole ettevalmistuseks tihtipeale piisav, aga kahjuks paljudes liikmesriikides see nii on. suur täna, see oli väga lühike ülevaade sellest, mille me e, teada saime. suur tänu, ma kujutan ette, ütleb proua esinaine, et te saate, saadate ilmselt meile ka oma ettekande, nii et äh, kolleegid saaksid ka teistega seda kõike jagada. tahaksin nüüd avada võimaluse sõnavõttudeks ja küsimusteks ma arvan, et tegemist on väga huvitava uurimisega ja ma vaatan, et kolleegid on juba sõna soovinud. Äh, suur aitäh selle ettekande eest, äh, ütleb härra Niister Rooli, sellepärast et äh, mulle tundub, et, et see uuring tuleb väga õigel ajal, kuna praegu teeme me jõupingutusi uute määruste ümberkorrastamisel ning äh, mulle jääb mulje teid kuulates, et uute määruste tekstide kohandamisel on neid aspekte, millest te ka rääkisite, arvesse võetud. nii et äh, mitmed asjad, mida teie oma ettekandes välja tõite, neid on juba arvestatud, aga raske on näha, milliseid tõkkeid me ei ole eemaldanud aga mõningad märkused minu poolt. kõigepealt VKE-d ja eelrahastamine. ma arvan, et me oleme sellega juba praegu arvestanud, aga teema on väga tähtis, sellepärast et kui meil on valitsusväline organisatsioon, kes tahab näiteks saja tuhande eurost äh, projekti alustada, siis äh, võib-olla see ei ole väga suur summa, aga ühe mittetulundusühiku jaoks, kes kohaliku kogukonna jaoks töötab, on see küll täiesti ületamatu summa. eelrahastuse äh, süsteemi järgi vanasti äh, oli regionaalsetel ühendustel oma fond, millest siis raha tammutati. aga kuna eelarve küsimused on pinged, pingelised liikmesriikides, siis selliseid reserve enam ei ole ja praegu on meil nüüd mitmetes valdkondades olemas eelrahastamise võimalus, kus see veel puudub, tuleb see sisse seada. ja nüüd on väga oluliseks tõkkeks see, et inimesed ei algata projekte enam sellepärast, et kakskümmend tuhat eurot algatustasu on lihtsalt puudu. pangad enam ei laena ja projektid jäävad lihtsalt ära hiliste maksete küsimus, tõepoolest veider küsimus. eile äh, kuulsime me, et kümnes liikmesriigis on äh, peatatud äh, maksed või maksed on tõkestatud. mitmed kolleegid ütlesid, et see on võib-olla sellepärast, et komisjonil lihtsalt ei ole raha. ja komisjon ütles, et neil on põhjust, teised põhjused blokeerimiseks aga nüüd ma saan pärast teie ettekannet aru, et tegemist on tõesti katastrofaalse olukorraga nendes valdkondades, äh, nendesse valdkondadesse peaksime me rohkem tähelepanu pöörama. sest äh, uuel programmeerimisperioodil on organisatsioonid äh, tõrksad projekte alustama ja see ei ole üldse mitte meie jaoks kasulik lahendus siis te rääkisite ka sellest, et äh, kui parlament või komisjon on vahepeal muutnud määruse äh, teksti, siis praktikad, mida kasutatakse liikmesriikides, äh, ei muutu selle tulemusena. mida siis teha? me võime programmeerimisperioodi vältel teha suuri eraldisi ja me oleme kuulnud, noh, näiteks siin Rumeenia eh, uute elukohtade ehitamisest eh, ja projektid on peatatud, mulle näib, et projektide ühisjuhtimine eh, peaks toimuma ilmselt aasta või paar enne mm, programmeerimisperioodi algust, sellepärast et struktuuripoliitika äh, Äh, vahendid äh, võtavad aega, et toimida. kui me räägime tänases kriisiolukorras äh, investeeringutest, siis investeeringud peavad olema rätseplahendusega ning ainult nii on võimalik hoogustada majanduskasvu, luua töökohti ja rohestada majandust. see tähendab ka ühtlasi seda, et kui vaja, siis peaks paindlikult saama ka projekte muuta näiteks mõned äh, kuud tagasi äh, pöördusime me liikmesriikide poole, et nad oma projektides äh, tõstaksid esile noorte tööhõive küsimust ja viis kuni kaheksa miljardit eurot on uuesti suunatud projektidele, et projektid tegeleksid noorte töötuse probleemidega nii et küsimus teile, kas te arvate, et me saame luua süsteemi, kus temaatilised äh, valdkonnad on selgeks räägitud, prioriteedid on kindlad ning partnerluslepingud äh, saab sõlmida liikmesriikides äh, sellisel moel, et eesmärgid oleks täidetud, aga samas, et lepingud oleksid ka paindlikud. nii et me peaksime arutama selle üle, kuidas tagada ülikoolide, ettevõtete ja muude organite tõelised vajadused. nii et küsimus teile uuringu põhjal. kas te arvate, et meie suudame olla nii paindlikud äh, olemasolevas raamistikus ja kui te näete siin tõkkeid, siis ehk saate teha soovitusi ja ideid, mida parendada. nii et suur aitäh teile võib-olla me oleks pidanud saama selle uuringu kätte mõned kuud tagasi, aga aega tegelikult on, sellepärast et hääletus toimub juulis ja kolleegidel on aega veel parandusettepanekuid teha. ma arvan, et te olete siin välja toonud väga head projektid ja, ja see uuring annab äh, kaasrahastuse ja regionaalse valitsemise ning ühtsete fondide juhtimise vallas väga palju infot nii et me näeme, et kaasrahastamine on võimalik nii era- kui avaliku sektori äh, organisatsioonide vahel ja liikmesriigid saavad neid asju ise organiseerida, äh, mis on väga huvitav. Äh, võib-olla see oli minu poolt liiga palju siin öeldud, aga, aga saate ehk mulle, minu küsimustele vastata. suur aitäh, Jens Nielsen, palun järgmisena. suur tänu, proua esinaine. mul on kolm kommentaari ja ma vabandan, et ma ei äh, näinud ära tervet ettekannet, äh, kuna ma pidin äh, hääletama ühes teises komisjonis, aga ma sain selle dokumendi eile ja lugesin kokkuvõtted hoolega läbi. kolm kommentaari minu poolt. esiteks olen härra Lambeeriga nõus, sellepärast et mitmedki asjad, mis siin soovitustes on mainitud, on raportöörid juba üle võtnud oma soovitustesse. teine küsimus kui me räägime Euroopa tasandi soovitustest, siis te räägite Euroopa eh, interaktsioonist. ma arvan, et erinevate kanalite vaheline suhtlus on kindlasti oluline ja seda peaks eh, parandama. Eh, minu kogemused Põhja-Rootsis näitavad mm, ja neid kogemusi on mul projektidega ka koostöös teiste liikmesriikidega, näitavad, et need projektid on väga olulised, nii et omavahelist äh, suhtlust äh, peaks kindlasti Euroopa tasand äh, toetama. kolmandaks, mis minu arust on oluline, ja seda ka meie komisjoni otsuste osas, te räägite siin liikmesriigi tasandi soovitustest, see on operatiivsete programmide Äh, toimimine läbi partnerite, partnerite suurema kaasamise, jah, see on väga tähtis. ma tean äh, kahte regiooni Rootsis. Äh, üks nendest regioonidest oli partneritega väga tihedalt koostööd tegev juba programmi loomise etapil ning rakendamine toimis palju paremini. teine regioon, kus Äh, kuberner äh, tegi äh, projekti kallal ise üksinda tööd alguses. seal oli rakendusfaas palju hullem, sellepärast et teisi osalisi ei olnud kaasatud. nii et kui edulugu tahta, siis on vaja kaasata partnereid kohe algusest peale. ja see on minu arust väga oluline, aitäh! Peeter Siimann, palun! suur tänu äh, selle väga äh, rikkaliku ettekande eest, see näitab äh, väga selgelt, et me peame siin eristama nende osade vahel, mida on võimalik lahendada Euroopa Liidu tasandil, kus meil on tõukefondide uus määrustik praegu toimimas, ja teine osa, mida saab ainult liikmesriigi tasandil lahendada, kui osalistega mm, tihedalt suhelda. mida me aga saaksime teha, minu arust ning äh, selles osas on vaja tööd edasi teha. nimelt äh, tuua äh, kohapealsed partnerid projekti sisse, kaasata neid koha peal. kui me vaatame kaasrahastamist ja seda on vaja, aga kaasrahastamise osas ei küsita projektipartneritelt, kas nad tahavad projektiga liituda siis äh, ei ole üllatav üldse see, et äh, võimalikud potentsiaalsed partnerid, isegi siis, kui nad toetavad projekti, üleüldiselt nad ei saa osaleda. kui me vaatame kohalikke omavalitsusi, siis kohalikud omavalitsused ei saa ilmselt äh, ligipääsu rahadele, kui neid on kaasatud projekti programmeerimisperioodi keskel see on kohalike omavalitsuste jaoks väga oluline ja tihti ei räägime üldse kaasrahastamise ulatusest, mitte see ei ole problemaatiline, vaid ajakava, mille jooksul kaasrahastamise otsus on vaja võtta ning raha on vaja leida. nii et äh, kõiki projekti osalisi tuleb kaasata tihedamini äh, ja programmi algusfaasis äh, ja see viiks meid ilmselt oluliselt edasi. head kolleegid, ütleb proua esinaine, Nikos Kasahellas on viimane kõneleja, ma olen aru saanud, et keegi teine sõna ei soovi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 meie taotlejatel on vaja äh, suuremat äh, suutlikkust sageli, kui neil on, äh, selleks, et taotleda, et struktuurifondide vahendeid kasutada. Ehm, minu kogemused näitavad, et sageli me plaanime projekte, me algatame projekte, aga me ei äh, mõtle selle üle, kas need projektid on jätkusuutlikud ka pikemas perspektiivis. näiteks äh, bioloogilise Äh, keskkonnapuhastuse projektid, äh, toetused miljon, äh, miljonite eurode ulatuses, aga me peame mõtlema, kuidas need projektid ka tulevikus toimivad. ka pärast finantseerimise projekti lõppi see annaks võimaluse meile äh, äh, fondide rahasid kasutada pikaajalise perspektiivi äh, huvides. kas te tahaksite kommenteerida kuidagi? jah, tahaksin kõigepealt toetada Saksa kolleegi poolt öeldud, liikmesriigi tasandi küsimused on põhilised sellepärast, et äh, väga sageli pööratakse liiga täht-tähelt äh, tähelepanu Euroopa tasandi määrustele. Euroopa tasandil on võimalik näiteks äh, teha päris palju ära. näiteks Euroopa Liidu rahastatavad programmid võib harmoniseerida liikmesriikides ühtse määrani minu arust on probleemiks see, et paljud projekti algatused on väga pinnapealselt äh, tehtud. Äh, kutsutakse inimesed kokku, arutatakse, mida teha, siis kirjutatakse projekt kokku, aga selle projekti toimimise käigus või tulemustest äh, enam juttu ei tehta. Euroopa tasandi määrused on jällegi uued nüüd, kui keegi alustas eelmisel programmeerimisperioodil ja sai aru, kuidas ühtekuuluvuspoliitika vahendid toimivad näiteks, hakkavad nüüd neid äh, määrusi uuesti läbi lugema ja neid instrumente iseendale selgeks tegema. sest äh, nüüd on meil kalanduspoliitika, põllumajanduspoliitika temaatikat ka ühtekuuluvuspoliitika raamesse kaasatud, see kõik on uus ja inimesed peavad ennast kurssi uuesti viima sellega, kuidas teha koostööd erinevate va rahastusvahendite vahel. kogemuste vahetus Euroopa territoriaalse koostöö programmidel on eh, Interact eh, suhtlemise vahend eh, inimesed, kes piiriülese koostööprojektide raames tööd teevad, kohtuvad regulaarselt ja jagavad omavahel kogemusi. ma arvan, et see võiks olla ka äh, heaks mustriks teiste projektide jaoks, kuidas täpselt infovahetus ja kogemuste vahetus töötab. seda oleks ehk võimalik ka teiste programmide puhul kasutada mis puudutab äh, pädevuste ja võimekuste suurendamine, suurendamist, siis kui võimekusi suurendada ning pärast äh, saab see konkreetne inimene näiteks parema töökoha, siis äh, neid oskusi ja teavet enam ei ole. midagi tuleb teha äh, nende töökohtade põhialustega, näiteks parem palk oleks kasuks, kuna mitmetes riikides kus eh, need inimesed nende projekti kallal tööd teevad, eh, teenivad kolmsada eurot kuud, kuus ja seetõttu ei ole nad eh, mitte väga lojaalsed töötajad. suur tänu! ja sellega, kolleegid, tahaksin ma lugeda selle päevakorrapunkti lõppenuks. ettekanne oli väga hea ning viitas meile kätte kõige olulisemad tõkked Äh, tõukefondidest rahastamise taotlemisel, suur aitäh veel kord äh, ja ma loodan, et äh, kolleegid teavad, et kui neil on lisaküsimusi teile, saavad nad teiega ühendust läbi sekretäriaadi, kas teiega isiklikult või teie kolleegidega, kes on seda uurimust ette valmistanud et paremini aru saada tõketest, nii et suur aitäh teile ettekande eest ja Viktor Bošinaru on kohal. saame liikuda edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on Ühtekuuluvusfond ja nõukogu määruse eh, kümme kaheksakümmend neli kaks tuhat kuus kehtetuks tunnistamine tahaksin anda härra Postinarole sõna ja siis sealt edasi variraportööridele ning teistele kolleegidele, kes tahaksid äh, ka debatti sekkuda. meil on selle raporti jaoks pool tundi, loodan, et saame selle ajaga hakkama, ütleb proua esinaine. suur aitäh, proua esinaine! ja juba kohe alguses äh, ma tahaksin öelda, et ma, minu arvamus on täiesti etteennustatav, minu lähenemine on kõigile ilmselt juba teada ja ma tahaksin äh, nüüd äh, rääkida mõningatest uutest elementidest, äh, mis võrreldes eelmiste koosolekutega on, on toimunud ja ootan teie kommentaare. nii, kõigepealt uued esimesed muudatusettepanekud mis puudutavad Euroopa ühendamise rahastut ning ühtekuuluvusfondi ja siin ma toetan üldist määrust, me peame numbrid siit ära kustutama ning ootama, millal numbrid kokku lepitakse läbirääkimiste käigus ja panna see siis ka meie raportisse pärast sisse. miks me räägime siin konkreetsetest summadest ja numbritest, kui meil ei ole eh, midagi nendest teada? nii et siin siis üldise määrusega peaksime me, ündi, üldise määruse liinis peaksime me liikuma ja ma loodan, et te toetate mind selles. Äh, edasi räägime kümnest miljardist, äh, mida üle viiakse. Äh, mis puudutab raha üleviimise kriteeriumeid, siis ma viitasin sellele, et kümnet miljardit peaks kasutama ainult nendeks projektideks, mis Ühtekuuluvusfondi liikmesriikides kasutatakse ning kaasfinantseerimismäärus peaks äh, olema nendele mm, projektidele ette nähtud, mis Ühtekuuluvusfondist rahastatakse. Äh, järgmine element ja kõige olulisem element on äh, kriteeriumid, mida keskne agentuur kasutab, et abikõlbulikke projekte selgeks teha. üldine kriteerium jääb samaks nagu CEF-i määruses, aga ära äh, tuleks äh, ri-, liikmesriikidele eraldatavad äh, eelarvesummad peaksid jääma samaks. see on erand selleks, et kolme esimese aasta jooksul kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrini tuleks valida välja projektid nii, et austatakse liikmesriikide eraldisi ühtekuuluvusfondist ühtsele raamistikule. see võimaldab äh, kõigepealt äh, äh, ühtsesse raamistikku suunata prioriteetsed projektid ning see arendab ka haldusvõimekust neid juhtida. esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist saab ühtne raamistik toimivaks uue määruse alusel ja Euroopa territoriaalse koostöö projektid, eriti mis puudutab äh, kaugkütet, äh, on äh, siin uue ühtekuuluvusfondi määruse järgi prioriteetsed ning koostootmisjaamade äh, toetust eraldatakse ka äh, kahekümne megavatiste ja suurematele jõujaamadele. Äh, see omakorda võimaldab meil veelgi rohkem läbirääkimisruumi ning vältida seda, et Euroopa territoriaalse koostöö skeeme häiritakse allapoole kahtekümmet megavatti jõujaamu toetatakse samamoodi, aga me eelistaksime suurema võimekusega jaamu see omakorda võimaldab ka kombijaamade ja kaugküttejaamade sisseviimist üle kahekümne megavatise võimsuse puhul ning Ühtekuuluvusfondist saaksid toetust äh, kõik need projektid, mis plaanivad kaugküttesüsteeme äh, ja kombijaamade ehitamist. Äh, kogu tsükli vältel toetatakse neid projekte nii soojusjaamade ehitamisel, soojuse tootmisel, selle mm, ümberjagamisel ning see kõik panustab kütet kokku hoidvat ja soojust kokku hoidvaid ähm, elamuasemeid. Äh, mis puudutab teisi muudatusettepanekuid, äh, mis ka juba esimese mm, dokumendis olid välja toodud, ma ei taha sellele väga palju äh, pöörata tähelepanu, aga mõningad elemendid siiski tahaksin rõhutada, et energiatõhusus elamusektoris äh, Äh, ühtekuuluvusfond, mis on ühtekuuluvusfondi läbi rahastatav, on kõige kulutuhusam viis äh, energiatõhusust saavutada ning Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke samamoodi. me teame Euroopa Komisjonilt ja teistelt allikatelt, et Euroopa Liit on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend programmi eesmärkide saavutamisel väga oluliselt ajast maas ja tänase seisuga me saavutaksime vaid kümme protsenti ettenähtust ja see oleks Euroopa Liidu jaoks suur häbimärk, aga kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ei ole mitte ainuke eesmärk, mikspärast äh, Ühtekuuluvusfondist äh, projektid rahastust saavad, me tahame oma majandust rohestada, me tahame energia kogu parandada, toetada VKE-sid Äh, vähendada süsihappegaasi heitmeid keskkonda ning aidata ka kodanikel säästa raha energia- ja küttekulude arvelt. Äh, nii et minu koduriigis äh, ja pealinnas Bukarestis on teadlased rääkinud taastuvate energiaallikate toimest, kui taastuvaid energiaallikaid suunatakse kütte süsteemi, näiteks päikeseenergiat ja maapõueenergiat ilma energiastruktuuri parandamata ei ole võimalik ka midagi teha, aga taastuvate energiaallikate suunamine äh, üldisesse kütteringlusesse parendab äh, energiabilanssi neljakümne protsendi võrra äh, ja see oleks Euroopa kodanikele väga hea uudis. me peame silmas pidama, et elamusektor Äh, kasutab nelikümmend protsenti Euroopa Liidu energiast ning äh, emiteerib kolmkümmend kuus protsenti süsihappegaasi heitmetest. rääkides äh, süsija, rääkides siin sünergiast Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Regionaalarengu Fondi osas, energiatõhusust toetavad mõlemad fondid ning teatud regioonides kehtivad äh, abikõlbulikkuse kriteeriumid on erinevad, äh, nii et mõlemad äh, fondid peavad koostööd tegema. edasi, ühtekuuluvusfondi võimalused peavad olema avatud vähendatud liikuvusega ning erivajadustega inimestega, kuna Euroopa Liitu rahvusvaheliste konventsioonide osa, siis me tahame kinni pidada oma rahvusvahelistest kohustustest üks põhjenduspunkt selgitab ühtekuuluvusfondi mm, Eh, seost teiste fondidega, aga meie, meie sõnum tuleb edasi kanda volinik Potočnikule, ta peab tulema välja uue määruse eelnõuga, mis kaasaks ka keskkonnamõju hinnangut, nii et keskkonnamõju hinnangu aspektid on täielikult eh, Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi integreeritud, nii Extrema Ratio puhul tehakse Ühtekuuluvusfondist ainult väljamakseid äh, nii et äh, kindlasti saastaja maksab põhimõtet tuleb arvesse võtta. Äh, edasi meie elurikkuse kaitsmise küsimused peaksid olema ka kaasatud siia, nii et abikõlbulikud peaksid olema ka programmid, mis Natura kahe tuhandega seotud keskkonna parendamine, linnakeskkonna parandamine, neid teemasid tuleb käsitleda kõikehõlmaval moel. nii et linnalised piirkonnad, mis on olulised, peaksid olema ka toetatud. edasi, avalik liikuvus, me ei saa rääkida siin mitte ainult linna ühistranspordist, vaid ühistranspordist te tervikuna, sest see aitab äh, vähendada süsihappegaasi heitmeid, äh, liiklushummikuid äh, ja nii edasi. lõpuks tervitan Jan Albrechti ettepanekut siin ühtsetest indikaatoritest ja muudatusettepanek näeb ette seda, et ühtsed indikaatorid oleks rakendusaktide teel komisjoni poolt vastu võetud ning see ei oleks oh-, osaks meie õiguslikust paketist, sest see võimaldab rohkem paindlikkust tulevikus tegeleda olukordadega, mis ilmselt erinevad tänasest seisust. kuna pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat äh, võime me rääkida uutest olukordadest, äh, millega meie ja komisjon peame tegelema. nii et äh, suur tänu veel kord hea koostöö eest erinevate peadirektoraatidega, suur tänu ka variraportööridele nende panuse eest ning loomulikult olen ma ka edaspidi avatud lõppraportisse muudatusettepanekuid ja parendusi sisse viima ning äh, lõpuks äh, tahaksin ma öelda, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on homme kell kuus õhtul. nii et äh, palun tehke ettepanekuid. suur tänu ja suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! ainult üks variraportöör on kohal, nii et tal on nüüd sõna. Eh, I would like to thank Mr Bostinaru because ma tahaksin tänada härra Postinaarot. Äh, seda seetõttu, et meie koostöö on olnud väga viljakas. ja mõningad ettepanekud on olnud väga head, hea on see ka, et need on kaasatud raportisse, nii et me liigume väga õiges suunas suur tänu. Äh, mul oleksid ka mõningad ähm, ettepanekud, mõned muudatusettepanekud, mõned lisandused äh, ja leian üldiselt, et äh, härra Postinaru raport on üldjoontes mulle meeltmööda ja me tahaksime, et ähm, rahastamisvahendi Äh, oleks paremini kooskõlastatud ülejäänud äh, meie eesmärkidega Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, võtame näiteks transpordistraktori, äh, sektori, kus kaheksakümmend protsenti transpordist sõiduautodega toimub selleks, et läbida distantsi, mis on väiksemad kui kuus kilomeetrit. ja me peaksime seetõttu keskenduma sellisele infrastruktuurile, mis on paremini kooskõlastatud meie eesmärkidega äh, säästliku arengu vallas äh, ja kliimamuutuse vastase võitluse vallas. me tahame väliskulusid vähendada, äh, aga me peame pingutama rohkem kui me oleme siiamaani teinud, ähm, lisaks infrastruktuuri senistele pingutustele, peame me äh, edaspidi infrastruktuuri arendades äh, ennekõike lähtuma säästlikkuse põhimõttest ja olgu tegemist siis kas äh, veega või prügiga, me peaksime ennekõike keskenduma ennetavale tööle, ümbertöötlemisele, ringlussevõtule ja mitte ainult jäätmete vallas, vaid ka vee puhul. sageli me räägime sellest, et vett tuleb taaskahustada, kuid ta lisaks taaskasutamisele peame me ka vett kokku hoidma ning kõiki selliseid algatusi tuleks rahastamise tasandil edendada. me tahame maksimeerida, muuta maksimaalseks oma tulud oma kasumi transpordi vallas, me peame rõhutama, et me tahame säästlikku, jätkusuutlikku transporti, mitte ükskõik millist transporti. ja me tahaksime seetõttu äh, transpordi muutmist keskkonnasõbralikumaks ja säästlikumaks. meie toetame suurte teeühenduste Äh, toetamise vähendamist, välja arvatud juhul, kui nad ei ole piiriülesed äh, teeühendused, me tahaksime äh, ka vähe äh,, vähem toetada selliseid lennuvälju, mis on alla kahesaja meetri kaugusel teistest lennujaamadest äh,. me peaksime energia äh, tarbimises keskenduma ka ennekõike taastuvenergiaallikute toetamisele mitte ainult keskkonnahuvisid silmas pidades, vaid ka majanduslikel kaalutlustel. meid ümbritseb majanduskriis, väga paljud inimesed on oma tööst ilma jäänud, vägadel paljudel inimestel ei ole eriti suured sissetulekud, nad peavad kokku hoidma, peavad kokku hoidma ka energiat ja niisiis mitte ainult keskkond, vaid ka meie rahakott äh, tingib meie kokkuhoiu. ja kliimamuutus muidugi. me peaksime eeldama suuri projekte, eelistama suuri projekte, mis äh, toetavad meie ökosüsteemi. me, me saame kliimamuutuse vastu võidelda kui me meie ökosüsteemi suutlikkust äh, parandama ja seda me peaksime äh, tegema ka rahastamisvahendeid kasutades siis territoriaalne ühtsus, väikesed ettevõtted, kodanikuühiskond, kõigi nende asjaosaliste roll on oluline ja selleks, et nad suudaksid oma ülesandeid täita, oma rolli täita, tuleb neid teavitada, neid tuleb teavitada sellest, mida kavandatakse ja äh, Neid tuleb teavitada projektide kavandamisest, rakendusfaasist, hindamisest oleme teinud äh, Kreeka rohelistega äh, ühe muudatusettepaneku Kreeka ametivõimudel ei ole õnnestunud äh, Euroopa fondide vahendeid kasutada, ka Euroopa kriiti kasutada. ja need vahendid, mis on kasu-, kättesaadavad, neid peaks kasutama läbi territoriaalse koostöörühmitise. me peaksime äh, territoriaalse koostöörühmitiste suutlikkust parandama, kohalike ja piirkondlike ametivõimude äh, suutlikkust parandama mis puudutab järel ja ma arvan, et praegu on minu poolt kõik. lõpetuseks võin öelda, et tuleb ka näitajate vallas äh, suuremaid, täpsemaid eesmärke seada, me ei saa lihtsalt kuupmeetrite ja kilomeetritega tunnis, kilomeetritega piirduda. me peame näiteks vee puhul hindama, kui palju vett tarbitakse kokku, kui palju äh, ringlusse, taasringlusse lastakse, mida, kui palju puhastatakse, millised on äh, protsendid Äh, suhetes äh, kogu vee tarbimisega. kolleeg Matsooni, suur tänu. ka minu poolt mõned märkused selle raporti kohta. ütlesin juba ühel meie varasemal kohtumisel et me ei ole päris nõus äh, selle lähenemisega ja konkreetsete äh, elementidega selles raportis ähm, leiame, et mõne, mõningad nende, selle raporti osad äh, tegelikult ei peaks siia kuuluma. kolleegid on otsustanud ähm, raporti ja Ühtekuuluvusfondi kasutamise ala laiendada ja meile selline lähenemine ei meeldi. usume, et meie eesmärgid on head, kuid äh, ja ka eesmärgid, äh, uued eesmärgid, äh, kuid neid eesmärke võiks rahastada teisi rahastamisvahendeid kasutades. seetõttu on äärmiselt oluline et me analüüsiksime Euroopa ühendamise rahastu kasutamist. see peaks olema oma, neil peaks olema oma määrus, oma organ ühtekuuluvusfondi raamistikus selle jaoks ja teen selle, teen selle kohta ka konkreetse muudatusettepaneku. ja äh, meie tahaksime igal juhul tagada ka selle, et äh, rahasid eraldatakse liikmesriigi tasandil ja seda nii suurel määral, kui see vähegi on võimalik. komisjoni ettepanek üldmääruses ma arvan, et äh, sinna võiks lisada äh, tingimuslikkusele veel makrotingimuslikkuse. selles vallas äh, on meil juba kogemusi. liikmesriigid, kes on saanud ühtekuuluvusfondi vahendeid, on selles vallas ka kogemusi kogunud, nii et esitan selle kohta ka muudatusettepaneku meie üldmäärusena ja oma muudatusettepanekus tahaksin ma, et makrotingimuslikkus välja võetakse ühtekuuluvusfondist. liikmesriikidelt on tulnud äh, uusi andmeid ja ma pean siin silmas liikmesriike kes on Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutanud, tingimuslikkust ei olnud õigesti rakendatud ja, ja tegelikult tulemused olid, tagajärjed olid kohutavad. me peame mõtlema äh, selliste arengute üle järele ja mitte ainult Ühtekuuluvusfondi, vaid ka teiste fondide puhul me ei peaks ainult pea laiali otsas edasi tarvama, me peaksime hindama seda makromajand-, makrotingimuslikkust ja selle kasutamist leian, et komisjoni ettepanek on, äh, vastab suures osas meie praegustele vajadustele ning oleks väga hea, kui me ei püüaks äh, tungida uutele jahimaadele, kui meil on äh, samas paljud küsimused eelarve vallas, näiteks ka ühtekuuluvusfondiga seoses äh, lahtised. ma arvan, et äh, komisjoni, meie komisjoni lähenemine peaks äh, olema tagasihoidlikum ja ma arvan, et me ei peaks komisjoni ettepanekut sisuliselt muutma. kallid kolleegid, meil on veel kaks sõnasoovijat ja komisjoni esindaja, nii et ma annan poolteist minutit mõlemale sõnasoovijale. härra Lambert van Nistelrooy, palun Dank u wel. Ik wil eigenlijk twee, twee puntjes uitlichten. De energiere... Suur tänu. Ma tahaksin mainida kahte asjaolu. Energiarevolutsioon, kui seda nii võib nimetada. Energiarevolutsioonist räägitakse praegu päris palju. Ja ma arvan, et oleks mõistlik, kui me nüüd äh, ka selle eesmärkide hulka tooksime. Mm, ja ühtekuuluvusfondi juurde. struktuurifondid ja muud rahastud, energia ülemineku ja energiarevolutsiooni vallas on kõige asjakohasem siiski ühtekuuluvusfond, eile me rääkisime temaatilisest suunitlusest ja sellest, kuidas ähm, jääb puudu tahtest äh, mõnikord, aga kõige olulisemaks elemendiks äh, on igal juhul ju ühtekuuluvusfond ja piirkondades oleks võimalik tegelikult kiiresti saavutada edu. kui me vaatame, kuidas äh, saaks vähendada CO2 heitmeid, kõigest sellest räägitakse palju, kuid me peaksime praktiliselt äh, nendele asjade, neid asju käsitlema kõike ei ole vaja rahastada, me peaksime äh, protsessi rahastama, kui me protsessi rahastame piisavalt äh, hästi ja piisavalt head protsessi, siis äh, see kasu lihtsalt levib. mis puudutab makrotingimuslikkust, üldmääruses ütlesime, et me ei toeta seda kuid milline on praegune olukord, kui me võtame näiteks ühtekuuluvusfondi praeguse määruse? Äh, meil on ka selle jaoks raha vaja ning me peame kandma hoolt selle eest, et otsustusprotsess on äh, järjepidev. me peame selle raporti lõpule viima ja siis äh, ma olen kindel, et äh, see on suurepärane ja me saame hääletada. palun tehke lühiselt, lühidalt, palun, proua Hübner. suur tänu, ütleb härra Seller. ka mina tahaksin tänada raportööri Ühtekuuluvusfondi äh, raporti projekti eest äh, makromajanduslik tingimuslikkus, seda me keegi ei taha, see on selge aga energiaga seoses ähm, on veel küsitav, kas peaks kasutama Ühtekuuluvusfondi rahasid, meie tahame soodustada majanduskasvu. see on äh, üks meie peamisi eesmärke, peaks aitama meil kriisi vastu võidelda ja liikmesriikide poliitikud ütlevad, et äh, struktuurifondide vahendeid kasutatakse just nimelt selleks, et majanduskasvule hoogu sisse tõugata. ühtekuuluvusfond on suurim fondidest. ja kui me keskendume peamiselt energiale, siis äh, ei pruugi olla tegemist äh, meetmetega, mis äh, majanduskasvu soodustavad. Nad võivad majanduskasvu küll tekitada, aga ei pruugi seda teha. ühtekuuluvuspoliitika minu meelest võimaldab majanduslikult nõrgematel piirkondadel saavutada teiste piirkondade tase. regiooniti olukorrad erinevad ja mõnedel piirkondadel on puudujääke infrastruktuuri valdkonnas, neil on vaja meetmeid, mis toetaksid haridussektorit, koolitust vajadused on regioonides ju erinevad. ja siin tekib see küsimus, et mitmeaastane finantsraamistik, ähm, milline saab see olema seoses ressursside eraldamisega, kaheprotsendiline ülempiir äh, vähendab äh, ka fondi ulatust, see on tõesti suur kärbe võrreldes äh, varasemaga. väga paljudes väga paljud liikmesriigid peavad leppima sellega, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid kärbitakse samal ajal, kui skp väheneb äh, samuti. kallid kolleegid, ütleb proua Hübner, ma ei saa aega venitada, meil on raporti käsitlemiseks ainult pool tundi ka härra Vlasak soovib sõna ühtekuuluvusfondi teemal, ma annan sulle küll sõna üheks minutiks, kuid pea meeles, et iga kord, kui me ajast üle läheme, siis keegi teine peab pärast kannatama ning oma kõneajast loobuma. suur tänu! kõigepealt ma tahaksin härra Postinarut tänada tema seisukohtade eest, mul on ainult mõned üksikud kommentaarid ja ma toetan täielikult energiatõhususe äh, väljatoomist äh, ja ma tahaksin rõhutada ka sinna arukaid, arukate jaotusvõrkude ja arukate hoonete tähtsust, mida võiksin välja tuua. artiklis kolm äh, tahaksin äh, ka üleujutuste vastaseid meetmeid välja tuua ja vee kogumise või vee tagasihoidmise vahendeid välja tuua mida meil, mille jaoks meil on samuti meetmeid vaja. härra Martin. suur tänu, lugupeetud esinejana, ma võin tõesti lühidalt teha, sellepärast et äh, me oleme juba see nendest küsimustest äh, siin varem rääkinud, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile tõsise töö eest ja ka hea koostöö eest. väga palju, mis selles raportis kirjas, ei ole meile meie takistuseks siin on räägitud palju äh, Ühtekuuluvusfondist äh, ja Euroopa ühendamise rahast omavahelistest seostest, äh, see on tõesti oluline. pidage meeles, et meie üldsätete määruses on artiklid, on artikkel nelikümmend neli, lõige neli, mis käsitleb ka seda ja seadusandlikult ei oleks hea, kui Äh, meil oleksid äh, ühtekuuluvusfondi määruses, äh, Euroopa ühendamise rahastu määruses ja üldsätete määruses igal pool eraldi sätted selle kohta, ma arvan, et kõik peaks olema koondatud üldsätete määrusesse. sisuliselt võib öelda, et tegemist on jällegi tasakaalu leidmise harjutusega ja me tahaksime asju õigesti tähtsustada, kuid kas sa me saame mehhanisme äh, konkreetselt seadusandlusesse sisse põimida, selles oleme me kahtleval seisukohal. energiatõhusus, äh, me ei tahaks seda siia tuua, komisjon ei ole veendunud, äh, et see on õige lähenemine juba Euroopa Regionaalarengu Fondi reguleerimisala on laiendatud või ulatust on laiendatud Ühtekuuluvusfondi Äh, puhul võiksime me piirduda Ühtekuuluvusfondi peamiste eesmärkide toetamisega, mitte äh, laiendades selle ulatust ja jällegi heitmete äh, vähendamine, me ei tahaks teha midagi, mis heitmete ka kauplemise süsteemi õõnestaks ja seetõttu meie leiame, et komisjoni ettepanek on ta hästi tasakaalustatud. me piirdume siis ainult alla kahekümne megavatiste küttejaamadega ja äh, juurdepääs infrastruktuurile, seda me toetame, me tahaksime äh, teha seda konstruktiivselt, äh, toeta seda konstruktiivselt, kuid see on juba ühissätete määruses olemas ja samuti ka haldusasutuse või korraldusasutuse roll on täidetud, samuti on kaetud meie teiste konventsioonidega ka puuetega ja erivajadustega inimeste õigused äh, ja ma arvan, et äh, seda me võiksimegi teha vastavate dokumentidega, vastasel korral me peaksime iga äh, fondi puhul selle jälle eraldi välja tooma. lühidalt. ütleb härra Postinaru. kallis kolleeg Roheliste seast, suur tänu teile Äh, kindlasti võtan teie kommentaare arvesse, proua Matsooni. ühissätete määrus äh, on mõeldud makromajandusliku tingimuslikkuse küsimuse lahendamiseks. Äh, mina Äh, olen esitanud ka ise muudatusettepaneku oma makromajandusliku tingimuslikkuse kohta, aga aga olen teinud seda ühissätete määrusele, sest et minu raportis ei ole makromajandusliku tingimuslikkuse jaoks kohta, ma ei tahaks äh, ühissätete raportööride äh, tegevusvaldkonda tungida. siis ühtekuuluvusfondi ulatuse laiendamine. me tahame lahendada olukordi, mis äh, ei ole mitte ainult äh, realistlikud äh, või meie reaalsus, vaid sageli ka üsna dramaatilised sündmused. energiasegu parandamine, CO2 heitmete vähendamine, kõik see on väga vajalik. regioonide komitee on seda kinnitanud korduvalt, nõukogu on seda kinnitanud. nagu komisjon väga hästi teab, seda toetasid ka väga paljud kolleegid ka siin Äh, austatud komisjonis ja tahaksin siinkohal tänada äh, Rahvapartei fraktsiooni kolleegi, kaasraportööri härra Van Listelroida toetuse eest selles valdkonnas. härra Selleri kommentaarid. tõesti, Ühtekuuluvusfondi peamine eesmärk on vähendada lõhesid, erinevusi piirkondades ja piirkondade vahel. kaasates äh, ühtekuuluvusfondi energia kokkuhoiu suurendamiseks, roheliste töökohtade loomiseks, heade elutingimuste loomiseks meie kodanikele, vähem kesk-, saastatud äh, alade loomiseks, see vähendabki lõhesid tegelikult ja sellepärast ma tegin selle ettepaneku koolituse ja hariduse küsimustega peaks tegema Euroopa Sotsiaalfond rohkem, nii et Ühtekuuluvusfond, ma ei tea, kuidas see peaks selles vallas üldsegi sekkuma. mis puudutab äh, arukaid jaotusvõrke ja ja intelligentseid hooneid, siis äh, katsume filosoofia äh, paremini välja tuua, konkreetsemalt äh, üleujutuste kaitse väga hea, selle lisan siia Euroopa ühendamise rahastu komisjon ei toeta seda, et ühtekuuluvusfondi raportis oleks mainitud seda, kuidas raha kantakse üle Äh, ja millistel tingimustel, kuid sellega seoses tekib äh, kaks probleemi. väga paljud liikmesriigid, mitmed liikmesriigid on Euroopa ühendamise rahastu vastu ja kui me tahame, et see projekt oleks jätkusuutlik, et sellest saaks tõesti äh, reaalsus, mida ma toetan, siis tuleks arvesse võtta mitte ainult nõukogus valitsevaid äh, kahtlusi, vaid ka meie auväärt komisjonis valitsevaid kahtlusi. seetõttu olengi esitanud äh, selle muudatusettepaneku, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist rahade üleviimist Euroopa ühendamise rahastusse. Äh, mitte kuskilt taevast ei tule see raha, vaid, ähm, vaid Ühtekuuluvusfondist ja ükski meie komisjoni, regikomisjoni kolleeg ei taha sellist asja ilma igasuguste tagatisteta, seetõttu ma olengi püüdnud teha tihet, tihedat koostööd regi, regi peadirektoraadiga ja seetõttu olen ma palunud, et volinikud Kallas ja Haan tuleksid äh, siia või, ja teeksid ühise ettepaneku ja kui nende ühisettepanek on, äh, on valmis, siis me oleme valmis seda vastu võtma ning oma raportisse võtma siis energia kokkuhoid, komisjon on näidanud üles teatavat vastumeelsust ning ajanud sõrgu vastu, kuid loodan, et lõpuks jääb meie filosoofia peale, sest oluline ei ole mitte see, mida ütleb minu raport, vaid oluline on see, et Euroopa, mida Euroopa vajab täna, väga paljud äh, volinikud, väga paljud parlamendiliikmed toetavad seda lähenemist. juurdepääs Äh, jah, võib-olla mõned leiavad, et minu muudatusettepanekud kattuvad äh, ühissätete määruse valdkonnaga, kuid miks nii paljud kodaniku vabaühenduse organisatsioonid, miks väga paljud vabaühendused tahavad selliseid ja vabaühendused, kes töötavad erivajadustega inimesi, tahavad selliste asjade mainimist. Äh, me peame kandma hoolt selle eest, et need, mis on üldmäärustes kirjas, oleks kirjas ka horisont, nõndanimetatud horisontaalsetes raportites äh, ja äh, raportites, mis käsitlevad konkreetseid fonde. suur tänu ma arvan, et nende seadusandlike üksikasjade kallal me peame veel töötama. tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tähe, esitamise tähtaeg on homme kell kuus õhtul ja nüüd läheme edasi järgmise raportiga. oleme juba viisteist minutit ähm, viimase viie raporti äh, Äh, ajast ära kasutanud, nii et raportite edasiseks käsitlemiseks on meil nüüd vähem aega. nüüd paluksin proua Riika Manneril oma raportit tutvustada ja kolleegid, ma paluksin, et andke mulle vahepealse aja jooksul märku, kas te soovite sõna, sellepärast et kui proua Manner on oma ettekandega ühele poole saanud, siis ma sulgen kohe ka kõnelejate nimekirja. proua Rika Manner, äh, suur tänu, lugupeetud esinaine, kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kolleege koostöö eest äh, selle raporti kallal. oleme jõudnud äh, hea kokkuleppeni suuremates osas küsimustes ja kui me mõtleme tagasi viimasele komisjoni koosolekule, kui rääkisime tagasi, rääkisime sellest raportist, siis vahepealse aja jooksul ei ole suuri muudatusettepanekuid raportile esitatud. tahaksin sinna välja tuua mõningad suured küsimused, kõigepealt see eelarve küsimus, eelarve küsimus, eelarve küsimus Äh, seda ja sellest oleme rääkinud palju ka variraportööridega, aga olen endiselt seisukohal, et meie parlament peaks nõudma et, et seitse protsenti oleks eraldatud äh, regionaalkoostöö, äh, territoriaalse koostöö rühmitistele, hoolimata sellest, et, et praegu on eelarve olukord üsnagi pingeline ja komisjon tõenäoliselt teeb kolmeprotsendilise ettepaneku, me tahaksime parlamendis jääda seitsme protsendi juurde, nii et meil oleks mingisugunegi ähm, manööverdamisruum komisjoniga läbirääkimises ja ma äh, sooviksin, et te toetaksite seda lähenemist. mis puudutab investeerimisprioriteete, siis äh, kolleegid, kui nüüd, kus äh, olete esitamas muudatusettepanekuid, siis loodan, et te pöörate tähelepanu ka nendele inv-, investeerimisse prioriteetidele seoses äh, äh, Euroopa territoriaalse koostöö, äh, Euroopa territoriaalse koostöö valdkonna kohta. ja ka me peaksime teadma, millised on Euroopa territoriaalse koostöö investeerimise prioriteedid ja piirkonnade vaheline koostöö on väga oluline meie jaoks. meretagused piirkonnad, oleme teinud muudatusettepanekuid ja on eraldatud viiskümmend protsenti seda territoriaalse koostööprogrammide rahastamisest me ei tea, millised äh, rahastamismäärad on. Äh, praegu me protsente raportisse sisse ei pane, see oleks äh, kooskõlas ka meie lähenemisega, kui me teame lõppmäärasid, siis siis lisame need arvud. Flat rate'i küsimuses aga kakskümmend protsenti viieteist protsendi asemel on olnud minu ettepanek, aga kui äh, üldprogrammides tõstet-, tõstetakse kahekümne protsendini seda taset, siis ma pean äh, muutma oma raporti ettepanekut, äh, nii et Äh, selle äh, territoriaalse koostööprogrammi osas äh, on meie tase viis või kümme protsenti kõrgem kui üldprogrammide puhul, ma arvan, et selleks on oma argumendid. siis A ja B. viisteist protsenti. me tahaksime piisavalt paindlikkust ning variraportööridega jõudsime me ka kokkuleppele. temaatiline suunitlus. me oleme kõik olnud üsna üksmeelsed. esitan viis ettepanekut nelja asemel, see on põhjendatud minu arvates. mis puudutab aga näitajaid, siis eelmisel komisjoni koosolekul me juba rääk-, me rääkisime sellest ja kolleeg Postinarugi viitas sellele ja ka oma äh, Euroopa territoriaalse koostöö valdkonnas äh, kasutan ma äh, sedasama lähenemist nagu ühtekuuluvuspoliitika raportis ja regionaalarengu fondi raportis. ja kolleegid tõenäoliselt esitavad muutatusettepanekuid kuid äh, olen pidanud äh, läbirääkimisi komisjonidega ning äh, programmide põhine rahastamine, selle täpsustamine ei ole võimalik, meil ei ole olemas vajalikke andmeid ja praegu ei ole selles raporti ettepanekus rahade jaotamise kohta muudatusettepanekuid esitada nii palju siis sellest, suur tänu teile koostöö eest ja loodan, et teete häid märkusi ja esitate äh, muudatusettepanekuid, mis seda raportit veelgi edasi arendavad. tundub, et äh, keegi peale variraportööride sõna ei soovi, meil on neli variraportööri. Äh, Lambert saab äh, kõigepealt sõna, kes soovib veel sõna? ainult Lambert. nii et üks sõnasoovija ning neli variraportööri kolm minutit igale variraportöörile. kõigepealt Francesco De Angelis. Grazie, president. suur tänu, esimees. ma arvan, et võib julgelt öelda, et ma hindan kõrgelt raportööri tööd ka selles osas, mis puudutab äh, teis-, uusi muudatusettepanekuid. ta, ta äh, teeb ettepanekuid äh, tugevamaks, intensiivsemaks ja tõhusamaks territoriaalseks koostööks. see osa, mis puudutab eelarvet territoriaalse koostöö tõhustamiseks, ei ole kahtlust, et see seitse protsenti on ambitsioonikas eesmärk. või enn-, eelnevalt äh, kinnitati seda ka Sanchez Smica raportis. kuid vahepeal on Euroopa poliitiline kontekst muutunud. eriti puudutab see ühtse, ühtsuspoliitika rahastamist. praegu on tema rahastamine väiksem, kui praegune finantseerimisperiood ette näeb. nii et see seitse protsenti tähendab seda, et et võidakse kärpida teiste poli-, poliitikavaldkondade rahastamist. seitsme protsendi eesmärk võib hiljem nagu seda raportöör õigusega ütles, võib aidata mm, tulevikus eesmärkideni jõuda ning muud küsimused. ma olen nõus kõige sellega, mida on öeldud äh, paindlikkuse kohta ja ka äh, temaatilise kontsentreerimise kohta, eriti puudutab see eesmärke. igal juhul sooviksin ma tõstatada kolm küsimust, mis on minu meelest eriti olulised struktuurifondide kasutamiseks Need oleks äh, kõigepealt lihtsustamine. Need on äh, väga olulised äh, rahastamisele ligipääsemiseks. me peame kergendama ligu, ligipääsu neile vahenditele, sest nad on olulised, eriti praegusel kriisihetkel see tähendab siis lihtsustamist, bürokraatia koorma vähendamist, kogu protsessi, kogu protsessi lihtsustamist. teine teema, mis on minu meelest oluline, puudutab eesmärke ja prioriteete ja eriti puudutab see kulude kvaliteeti. siin ei puuduta ainult kvantiteedi küsimusi. oluline on, et olemasolevaid ressursse ka-, kasutataks hästi. aga projektide efektiivne elluviimine tähendab ressursside head ärakasutamist. kõikides aruteludes, mida me oleme kuulnud esimeeste konverentsil, jõuti väga hea Äh, tehnilise mõistmiseni fraktsioonide vahel, et parlament ei muudaks eelarve tasakaalu, mis on seotud väga keerulise küsimusega, mis on siis mitmeaastane finantsraamistik. tehtud töö on väga oluline ja väga positiivne, suur tänu. Francois Alfonsi, ma paluksin et ei peaks kõne ajast kinni, sest muidu me peame lihtsalt viimasest, viimase raporti arutamise ära jätma. Francois, ma üritan, eh, üritan eh, seda arvesse võtta. ma olen, tahaksin öelda, et oleme enamusega teie ettepanekutest nõus, eriti seitsme protsendi osas koos, regionaal-, territoriaalse koostöö rahastamiseks ja samuti ka paindlikkuse osas parlament äh, on teinud jõu äh, pingutusi selleks, et üldhuviteenused oleks äh, ees, oleks üheks eesmärgiks ja samuti ka abikõlbulikult, samuti ka temaatilist kontsentratsiooni viie teema ümber. sooviksin öelda lihtsalt kahte muret tegivat, kahte muret välja. kõigepealt on raske öelda praeguses olukorras, mis on äh, väga eripärane, eh, mis, esimene on saja viiekümne kilomeetri eh, küsimus ning eh, NATS kolm küsimus. sada viiskümmend kilomeetrit on piiri küsimuses väga oluline. me ei, me ei, ei käi lihtsalt tolmavaid maanteid pidi, vaid näiteks kommunikatsioon käib ka läbi äh, läbi, läbi lennujaamade. kui me otsustame näiteks, et äh, ainult Lõuna-Sitsiilia võib äh, Tuneesia äh, Tuneesiaga koostööd teha, samas kui Sardiinia peab põhja, põhja Sitsiiliaga kokku tegema, nii et Korsika ei, ei saa keelata teha koostööd Baleari saartega Hispaanias, samas kui neil on sarnased huvid nii et mina esitasin muudatusettepaneku, mis on minu meelest väga oluline, mis puudutab siis äh, äh, ma esitasin teatud küsimärgid nendes küsimustes, mida ma mainisin, ma loodan, et mu kolleegid võtavad mind kuula ja mõistavad mind, äh, sest need on küsimused, mis on olulised territoriaalse koostöö puhul. see aitab toetada territoriaalset Eh, koostööd ja vähendada tõkendeid ning teine küsimus on väga oluline, eh, nimelt eh, teine, teisel pool piiri on erinevaid, on sarnase kultuuriga elanikke, mis jäävad teineteisele poole piiri, me peame selle, sellega arvestama ja Euroopa peaks looma koostöö, paremad koostöövõimalused neile sama kultuuritaustaga inimestele, kes elavad teineteisel pool piiri, aitäh! suur tänu ja äh, Odži Vlasak, palun sure.. suur tänu teile. mul on ainult mõningad kommentaarid. nimelt äh, finantsvahendid seitse protsenti minu jaoks on liialt sambi-, liialt ambitsioonikas. mina oleks kolme koma viie protsendiga ka rahul, nagu siin soovitati räägiti investeerimisprioriteetidest, piiriülene koostöö on väga oluline näiteks ähm, taristute olukorra parandamiseks, et ära hoida nii-öelda pudelikaelu transpordivõrgustikes, samuti kultuurikoostöö on väga oluline, ega turismitaristu ülesehitamine ja parandamine. see on ka suurepärane sissetuleku äh, allikas, võttes arvesse praeguseid äh, tööjõuhindu. härra Amalji, härra Amalji, kas te soovite samuti sõna võtta? aitäh, proua esimees. üks üldise iseloomuga sõna, äh, mõte, nagu ütles härra Alfonsi, mis puudutab ultraperifeerseid piirkondi, mis äh, on eelkõige just saared, nagu territoriaalne koostöö on võtmetähtsusega nende piirkondade jaoks ja saja viiekümne kilomeetri kriteerium äh, on piirava iseloomuga. ma sooviksin ühtlasi meenutada, et need ultraperifeersed kiirkonnad tihtipeale on kontaktis AKV riikidega ja äh, koostöö raames võivad nad äh, osutuda väga kasulikuks Euroopa Liidule, võttes arvesse nad jagavad nende riikidega eh, mõningaid teatud väärtusi, eriti kultuuriväärtusi ja nad eh, aidata ka teatud põhimõtteid levitada seal. teine märkus, eh, mille ma sooviksin esitada koostöö küsimuses, piiriülese koostöö küsimuses sellesse, mis puudutab, mida ütles Raul Fonsi, see puudutab eh, regionaalseid keeli, mida me peame toetama, eh, mida räägitakse ka eh, tihtipeale sarnastes piirkondades. suur tänu, härra Lambert, palun. suur tänu teile, mõningad märkused kui te nüüd näete kogu seda protsessi, siis on väga hea, kui luuakse uus määrus territoriaalse koostöö jaoks. see tugevdab äh, mõtteid selle kohta, mida on võimalik äh, territoriaalse koostöö raames teha erinevate riikide vahel. on väga oluline et me rõhutaks ähm, äh, makroregionaalse koostöö vajadust Euroopas ja annaks sellele samuti oma koha regionaalses koostöös. see on vägi, väga oluline osa ühtsuspoliitikast. nii sooviksin rõhutada, äh, et me peame vaatama, kuhu me selle sisse viime eile oli meil kuulamine, kus oli arengukoostöö valdkonnast palju esindajaid, räägiti ka ühtsuspoliitikast. ütlesime, et meil oleks vaja paremat sünergiat ja seda paremini ära kasutada. kahe tuhande, horisont kahe tuhande kahe, kahe tuhande kahekümne juures on äh, selline punkt, mis puudutab äh, teaduspõhised piirkonnad, see on, tuleb, see hakkab olema osa ühtsuspoliitikast see tähendab seda, et me peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik salvest-, äh, toetada äh, seda mõtet, me peame seda edasi uurima. see puudutab äh, teadusuuringuid ja arengut, tipptaset, meil on vaja anda uus dimensioon. see võiks Äh, olla väga hea äh, tulevikuperspektiivi. nüüd seitse protsenti. seitse protsenti on parlamendi valik. seitse protsenti on kooskõlas sellega, mida me ütlesime eelnevas raportis. isegi see eelneval finantsperioodil, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oli see võimalik. nii et jäägem selle seitsme protsendi juurde me peame eh, seda eh, makroregionaalset eh, vahendit toetama. samuti peame leidma uue dimensiooni teadmistepõhistes piirkondades. nii et suur tänu teile proua Sanchez eh, on praegu meie delegatsiooni koosolekul, aga igatahes ta on väga tänulik hea koostöö eest. ja komisjon, palun. suur tänu, ma sooviksin tänada raportööri tema väga konstruktiivse töö eest ja tema väga hoolikalt läbimõeldud ettepanekute eest, mis näitavad loomulikult eh, väga suurt mõistvust meil on olnud äh, tema väga äh, head kontaktid temaga. Äh, väga paljud ettepanekud on komisjoni meelest väga mõistlikud, nad selgitavad komisjoni teksti sõnastust, ma sooviksin tõstatada meie jaoks problemaatilisi punkte, mis puudutab finantstoetust, siis seda peaks mitmeaastase finantsraamistikus raames arutama me eh, leiame, et, eh, et ühtsed eh, Euro-, et Euroopa territoriaalne koostöö on lisandväärtus. ning äh, ning Euroopa EDK programmid aitavad teha koostööd liikmesriikide vahel ja Eh, peame üle vaatama need programmid, eh, mille, mida efektiivselt ei kasuta ta ja see aitaks aitama meil saama parema tasakaalu ka oma ettepanekutes. põhiküsimused, mis meile muret tekitavad, on temaatilise kontsentratsiooni ja selle eh, elementidega. siin ei ole eriti lihtne head tasakaalu saavutada, sest äh, meil on ETK programmidega seoses ähm, äh, rahalised küsimused, mõned puudutavad väga äh, suuri rahast-, väga suuri projekte, mis võtavad, mis on väga kulukad. komisjon äh, üritab ennast avada erinevatele temaatilistele valdkondadele. me leiame aga, et ETK ei ole hea võimalus selle laiendamise läbiviimiseks, sest see ei aita meil keskenduda põhilisele ETK eh, e eh, poolt finantseeritud eh, programmidele. siin võib öelda, et siia on koondatud piiratud arv temaatilisi eesmärke ning komisjon leiab, et siin ei ole muuks mitte mingisugust vajadust. ja see puudutab ka Eh, programmide haldamist, mis toimuks erineval tasandil. nüüd eh, lisand eh, investeerimisprioriteedid. komisjon võttis lähtekohaks investeerimisprioriteedid ETK üldprogrammis ning sellele nüüd, sellele lisada, võttes arvesse, et ETK programmides kasutatakse Euroopa Arengufondi Äh, äh, ka Euroopa Sotsiaalfondi tüüpi investeeringuid. Äh, meie meelest tuleks need kõik kaasata. meil on siin väga konkreetsed ETK prioriteedid ja me ei tohi panna neid kattuma teiste programmidega, siia sisse jäävad ka üldhuviteenused. me, nii et kokkuvõttes võib öelda, et me peame garanteerima, et eh, kõik, eh, mis siia lisatakse, on, peab olema väga spetsiifiline. nagu te teate, muudest aruteludest eh, on meil kõh-, suuri kõhklusi turismi küsimuse lisamiseks, kui turismi kui investeerimisprioriteedi lisamiseks. Äh, sest need on äh, eesmärgid, mitte investeerimisprioriteedid. ma arvan, et peaksime seda arutama, äh, me arutasime seda eile teises kontekstis. see võib jätta vale mulje. turism võib olla teatud tingimustel oluline investeerimisala, kuid see ei ole eesmärk iseenesest. mis puudutab makroregionaalset ja Äh, ja ka merede, meri, meri, meresid ümbritsevat koostööd, äh, siis äh, see koostööd võib tõhustada, kuid see, mida siin sellealases muudatusettepanekus välja pakutakse, on juba kaetud. nii et me peaksime mõtlema, kas see oleks kasu, kasulik. mis puudutab kaug-, kõige kaugemaid piirkondi, siis eh, eh, siis eh, komisjon garanteerib sada viiskümmend protsenti praegusest Euroopa Arengufondi toetusest me, see on õigustatud komisjoni dokument kaugeimate piirkondade kohta tuleb varsti välja, kus me rõhutame nende piirkondade erivajadusi, see on üks Eh, see on üks võimalus selle teemaga edasi tegeleda. ja mis eh, puudutab ebade eh, ja ja naabruspoliitika avastamisvahendid, siis me peame koostööd tihendama, meie, aga peab olema ettevaatlik, sest meie kogunemused on selles valdkonnas olnud mitte väga julgustavad. ning veel sõna äh, indikaatorite kohta. me, see sõna kordub kõikides raportites. komisjoni seisukohast lähtudes on oluline see, et indikaatorid tuleks äh, defineerida ex ante, sest äh, liikmesriigid peavad teadma algusest peale, milliseid indikaatoreid kasutada. see peab olema osa nende moniteer-, monitoorimis- jälgimissüsteemist, et sest nende tegevus peab olema järjepidev ja see puudutab ka järjepidevust erinevate indikaatorite kasutamiseks erinevate fondide jaoks, nii et komisjon äh, saab äh, adekvaatselt äh, selgitada, milliseid fonde kasutatakse ja kuidas. suur tänu, esimees. kas raportöör soovib kokkuvõtteks sõna võtta? puheenjohtaja ja kiitoksia. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu ka väga kasulike kommentaaride ja märkuste eest. härra D'Angelis äh, rääkis lihtsustamisest ja komisjon mainis samuti lihtsustamist ja komisjon äh, ettepanek on juba lihtsustamine, sellepärast et äh, et järelevalve ja haldusasutus on nüüd edaspidi üks asutus ja see on juba lihtsustamine, mis puudutab neid sada viitekümmet kilomeetrit, siis jah, me oleme sellest saja viiekümnest kilomeetrist rääkinud nii siin kui seal, erinevatel tasanditel on olema, tegemist on raske küsimusega, komisjoni ettepanekus juba tegelikult antakse juba äh, pisut manööverdamisruumi saja viiekümne kilomeetri osas ja see sada viiskümmend äh, kilomeetrit käsitleb ainult piiriüleseid äh, projekte, kui tegemist on riigivahelise äh, projektiga, siis äh, võetakse seda samuti arvesse. Äh, ühesõnaga, meretaguste piirkondade osas minu meelest on väga hästi arvesse võetud meretaguseid piirkondi komisjoni ettepanekus viiskümmend miljonit eurot sihtotstarbelise eraldisena, see on väga hea ja see et, et sada viiskümmend protsenti piiriülestes programmides ei võta ära seda võimalust, et saare piirkonnad saavad territoriaalsest koostööst ka kasu. kuskile peab see alati see piir tõmmatama ja minu meelest on, on seda komisjon teinud ettepa-, oma ettepanekus seda väga põhjendatult mis puudutab härra Vlasaki kommentaare investeerimisprioriteetide kohta, siis äh, jah, äh, olen nõus äh, ja muudatusettepanekutes samuti võtan arvesse just nimelt neid raskuseid ja loodetavasti me ühtekuuluvuspoliitika programmides sellega äh, ka tegeleme, aga piiriüleses koostöös. komisjoni kommentaarid äh, investeerimisprioriteetide kohta, me vaatame neid veel läbi ja vaatame neid läbi ka äh, seoses selle Euroopa Regionaalarengu Fondi ettepanekuga, nii et me ei korda üksteist ja eks me siis vaatame pärastlõunal ka variraportööridega äh, nelja silma all läbi problemaatilised kohad. Eh, I would like to remind that suur tänu, ma sooviksin meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme õhtul kell kaheksateist null null nii et eh, saatke need enne ära. ja sooviksin paluda ja paluks, sooviksin paluda, et Maria Irigoyen Perez eh, esitaks nüüd oma raporti tutvustuse Euroopa Sotsiaalfondi kohta. suur tänu teile, esimees, ma saan aru, et eh, ma olen aru saanud, et raport on paar päeva juba olnud kõikides töökeeltes kättesaadav. ma ei hakka teile üle kordama Eh, üle kordama kõiki eh, neid asju, mida, kõiki neid mõtteid, mis on juba eelneva arutelu käigus välja öeldud, ma räägin lihtsalt täiendavalt mõningaid eh, aspekte, mis võivad teksti tähendada. kõigepealt muudatusettepanek, mis puudutab ettevõtete, VKE-de loomist ja toetamist, kes on tegelikult töö jõu äh, loojad, töökohtade loojad, teiseks esitasin muudatusettepanekuid, mis rõhutavad riigiülese koostöö tähtsust. riigiülene koostöö peaks olema kohustuslik, mitte, äh, mitte valikuline, see peaks äh, keskenduma peale sotsiaalse innovatsiooni ka operatiivprogrammidele, samuti esitati ka palju muudatusettepanekuid indikaatorite kohta, et rõhutada et kõik andmed kõigi andmete kogemusel peaks, kogumine, kogumisel peaks vaatama, kuidas see poliitika mõjutab ka, milline mõju on sellel naistele ja meestele. ning samuti puudutab see siis eh, kõige väiksema sissetuleku inimesi, ka inimesi ja samuti on olulised indikaatorid eh, nende inimeste kohta, kes on vähendanud oma sotsiaalset sõltuvust. tahaksin tänada kõiki äh, asjaosalisi, eriti variraportööre äh, nende tubli äh, panuse eest ja olen üritanud nende muudatusettepanekud võimaluse korral ka vastu võtta. nagu te teate, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljapäeval ning hääletus, kui muudat-, kui see kõik jääb samaks, on ette nähtud kahekümnendaks, kahekümne esimeseks juuniks ning äh, nüüd äh, olen, nüüd ootan huviga teiepoolseid äh, mõtteavaldusi. kas keegi soovib veel peale ka raportööri sõna? kas on sõnasoovijaid? hästi, läheme edasi siis proua Lukasjevkaga ka Rahvapartei raportöör. Äh, suur aitäh, härra esimees. sel teemal oleme rääkinud äh, juba pikka aega. ja kõik ettepanekud, äh, millest me oleme rääkinud on nüüd juba ka raporti teksti põhiosasse sisse viidud ma arvan, et äh, hea on see, et me räägime siin VKE-dest, kuna tegemist on äh, majanduse äh, tugitalaga. see on ainuke võimalus, kuidas luua töökohti. ning see oli aspekt, mis oli ka raportis siiamaani täielikult puudu. omalt poolt tahaksin öelda, et teie mainite siin seda, et piiriülene koostöö saab kohustuslikuks ja ülioluliseks. aga siit raportist on puudu regionaalide, regioonide vaheline koostöö, mis on samuti väga oluline. oma muudatusettepanekutes viitate te siin eakatele. mina teeksin omalt poolt muudatusettepaneku, mis eemaldab selle termini ja lisab siia vanemad kui viiekümneaastased eh, inimesed, sellepärast et see on just riskigrupp, mis eh, töökohtade kao puhul mm, tööst ilma jääb. Eh, haridusest räägitakse siin samuti, siin tuleks minu arust rõhutada, et hariduse kvaliteet on oluline, eriti just tipptasemel kõrgharidussüsteemid on olulised selleks, et tööturu vajadustele vastata. edasi muudatusettepanek, mis puudutab eh, töökohtade taotlemist ning koolitust, on täpselt ka see, millega mina olen nõus, kuna äh, siin me räägime noortest inimestest, kellel on täna raskusi äh, tööd leida. partnerite kaasamine on ka alati väga hea. ning Sotsiaalfondi tugi äh, kohalikele omavalitsustele, selles kohas ma lisaksin mõningad sätted, mis äh, puudutavad menetluste lihtsustamist, selle kohta, kuidas partnereid välja valida ning äh, kuidas arendada välja lihtsustatud menetlussüsteeme. see on just eriti oluline äh, vabaühendustele. me oleme rääkinud äh, siiamaani Mm. palju ka sugudevahelisest võrdõiguslikkusest, aga mingisuguseid äh, konkreetseid tulemusi me kahjuks ei näe. Äh, sest äh, sooline palgalõhe on endiselt olemas ja ma teeksin siin ettepaneku väga konkreetseks ja selgeks sõnastuseks. ühel või teisel moel igatahes tunnustan teid selle teksti eest ja loodetavasti selle viimane versioon panustab äh, sellele, et äh, kõrgkvaliteetsed töökohad ning VKE-d äh, saavad tuge. nii et suur aitäh raportorile veel üks kord. ning ma loodan, et muudatusettepanekud, mida ka tehakse, teevad teksti veelgi paremaks. ja, herzlichen Dank, Frau. suur aitäh, proua Lukatševska. härra, proua Schröderil on nüüd sõna. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada hea koostöö eest, mis on leidnud aset raporti ettevalmistamisel sellepärast, et äh, töö edaspidi äh, kujuneb ilmselt lihtsamaks, kuna muudatusettepanekute kallal oleme teinud äh, juba tõhusat tööd. sisulisest aspektist me räägime ka sekretäriaadiga läbi, mis täpselt on piirkondlikud pädevused ja mis mitte. mina arvasin, et piirkondlik pädevus tähendab seda, et kui ettevõte pannakse kinni ühes piirkonnas ning me püüame äh, aidata lahti lastud töölisi, et nad leiaksid uued töökohad, siis see peaks olema tööhõivekomisjoni mure küll ühest küljest, aga sellel on ka regionaalsed äh, järelmid ja seetõttu on tegemist ka piirkondliku ning meie komisjoni puudutavate küsimustega äh, Need muudatusettepanekud töötavad äh, regionaalses aspektis nii et kui me määruse tekstis teeme muudatusi, siis see mõjutab ka teisi valdkondi. nii et kui me räägime ühest sektorist ja selle regionaalsetest pädevustest, siis me peame ju tekstis olema mm, järjepidevad. ja minu näide sellest ettevõttest, kes kolib üle teise piirkonda ning inimesed koondatakse Äh, siin võib loomulikult ellu kutsuda ka tööturu äh, instrumente, et olukorda parandada. aga me peame oluliselt vaatama, äh, mida sellistel puhkustel teha. meie muudatusettepanekutega oleme me igatahes ka regionaalsele mõõtmele tähelepanu pööranud. järgmine küsimus on kontsentratsiooni küsimus tegemist on struktuurse elemendiga, oleme sellest juba ka rääkinud, raportöör on teinud siin muudatusettepanekuid, ka mina olen selles osalenud. ja mina panin ette, et koostöös Regionaalarengu Fondiga peaksime vaatama temaatilisi valdkondi, selle asemel, et rääkida investeeringu prioriteetidest ma arvan, et see oleks mõistlik lähenemine. olen äh, arvestanud äh, siin ka Regionaalarengu äh, fondi sõnastusega Sotsiaalfondi tarvi, tarvis kolm väga olulist aspekti on Sotsiaalfondi jaoks olulised, nii nagu ka Regionaalarengu fondi jaoks. meil on üks prioriteet siin juba seatud, ka vaesusevastane võitlus on meie jaoks prioriteediks kõikide nende asjadega tuleb tegeleda ja see ongi meie muudatusettepanekute sisuks ka. ning äh, lõpuks lisad, äh, indikaatorid, äh, see on tegelikult konksuga küsimus, sellepärast et mis need indikaatorid siis on? komisjon on olnud siin osaliselt veidi ettevaatlik oma kirjapanekus, aga mm, samas mm, on ta olnud ka väga hägune. Äh, sooline dimensioon on siin teatud indikaatorites sees, aga teistes jälle mitte. Äh, minu arust me peaksime olema järjekindlad äh, ja töötama samas toonis. sest ettevõtete loomisel näiteks on ju väga oluline, kas võetakse arvesse soolisi küsimusi või mitte. inimesed, kes ettevõtteid loovad, näiteks äh, naisettevõtjatel on hoopis teistsugused äh, tegevustingimused ning äh, selliseid argumente on ka teaduslikult tõestatud. naisministrid tavaliselt liikmesriikides saavad sellest aru, aga mm, mehed mitte ja seetõttu ma arvan, et meil peaks olema sooline dimensioon kõikides valdkondades ja mitte ainult ettevõtlusvaldkonnas. Äh, veel üks oluline küsimus, äh, mis puudutab artiklit viis. Äh, see on oluline üldmääruses, mis puudutab partnerlusi ning kuidas rahastamine toimub. ja raportöör on kõiki neid teemasid juba ka esile tõstnud. selge on see, et komisjon ei ole väga tõhusalt töötanud sotsiaalfondi artikkel kuus ei räägi mitte ainult partneritest, vaid üldisemalt sellest, kuidas sotsiaalfondi määrust üldisemalt rakendada. seetõttu on vaja konkreetsemat rahastusmudelit partnerite jaoks. meie oleme ette pannud temaatilise valdkonna üksteist, mida peaks laiendama. ma arvan, et siin on võimalusi. olen rääkinud koostööd äh, erinevate regioonide esindajatega ning äh, teen seda tulevikus edasi. Äh, kõike ei saa mitte üheteistkümne prioriteedi alla kaasata, aga erinevaid lahendusi siin on mitte kõik tingimused ei saa olla samad, kui on vaja prioriteetset valdkonda laiendada, siis tuleb valida, kuidas ja millisel meetodil partnerlust rahastada ma arvan, et see on väga oluline, sellepärast et me oleme väga mitmepalgeline ühendus ja erinevaid meetodeid on vaja välja pakkuda selleks, et koostööd jätkata. nii on igal liikmesriigil võimalik valida välja oma meetod. kas käigus on kaks või kolm meetodit, äh, on võimalis, võimalus osalistel kasutada sellist meetodit, nagu neile tundub sobilikum meie räägime ju määrusest, mis äh, rakendub kõigile. Äh, liikmesriigid saavad omaenda erisused äh, siia sisse rakendada. me oleme sellest raamistikust rääkinud pikalt, oleme mõelnud, kas need ettepanekud on head või mitte ja meie muudatusettepanekute sisu on väga mõistlik ja loodame teie koostööle. väga hea, siis ootame teie muudatusettepanekuid, proua Schröder Äh, ja proua Ents saab järgmisena sõna. kas ta on kohal, küsib härra esimees. ei, sellisel juhul saab sõna raportöör lõppkokkuvõtteks. suur tänu, sooviksin tänada kõiki nende äh, ettepanekute ja soovituste eest teie panus oli väga oluline selleks, et seda instrumenti parandada, mis on praeguse kriisi ajal nii oluline. Teie soovitused ehm, selles osas, mis puudutab riikide ülest ja territooriumide, territooriumide vahelist koostööd, peavad olema kindlasti efektiivsed ning muudatusettepanekud, mis puudutavad üle viiekümne aastaseid, kes on, see on väga oluline inimkapital, mida ei tohiks, keda ei tohiks kõrvale jätta see on väga oluline, samuti koolitus, haridus tööturu oskuste parandamiseks, samuti menetluste lihtsustamine, et väikestes detailides ei, ei takatudaks kinni, aitaksid samuti seda fondi efektiivsemaks muuta. mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, mille kolleeg mulle tegi, siis tahaksin selle kohta öelda, et mõned on menetlusliku iseloomuga ettepanekud ja millest mõned on küsimused meie komisjoni sekretäriaadile rakendusala kohta, selle kohta, kas see on regionaalse pädevuse küsimus või mitte ning mis puudutab konsen-, temaatilist kontsentratsiooni, millest oleme rääkinud, siis eh, oleme neist ja inve-, investeerimisprioriteetidest äh, oleme juba rääkinud. kuid mina oleksin eelkõige soovinud, et selle fondi kasutus lihtsustaks, et elustataks seda olulist, seda olulist rahastamisvahendit, et üritatakse aru saada, milline on tegelik olukord meie praegusel, praegusel hetkel meie tööjõuturul, et oleks efektiivsem, läbipaistvam ja, ja toimivam me oleme selle nimel teinud suure töö ära kolleegidega, et oleks endiselt olulise prioriteetse ehm, vahendiga praeguse majanduskriisi vältel. suur tänu teie koostöö eest! ja Frau Peres auch, danke noch. suur aitäh, proua Peres, veel kord kokkuvõtva sõnavõtu eest, nüüd on sõna komisjonil. proua Sukova, Toševa, loodan, et hääldasin teie nime õigesti, ütleb härra esimees meil on kahjuks väga napilt aega, nii et ehk saate hakkama kahe minutiga. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin väljendada komisjoni valmisolekut töötada edasi nende äh, muudatusettepanekutega, mis käesolev komisjon on teinud. minu arust on ettepanekud väga huvitavad, komisjon toetab neid ka täielikult mm, ning äh, suur aitäh äh, Sotsiaalfondi määruse äh, toetuse osas teie poolt, ma arvan, et indikaatorid on võtmeelemendid ning me peaksime kindlasti indikaatoreid kasutama selleks, et mõõta, milline on Euroopa lisandväärtus, mille Sotsiaalfondi vahendid on andnud. ma ei hakka kordama üle, miks me räägime temaatilisest äh, kontsentratsioonist ja investeerimispõhimõtetest ja mitte eh, temaatilistest eesmärkidest üldiselt. ma tean, et proua eh, Schröder rõhutab siin alati kontsentratsiooni põhimõtet. oluline on ka kohalikel omavalitsustel, eh, vabaühendustel ning igasugustel sidusrühmadel saada kaasatud ESF-i e määrusesse. ma arvan, et Euroopa käitumiskoodeks oleks üks heaks hea võimalus kuidas eh, nii komisjoni kui parlamendi poolt neid eesmärke täita. Eh, ning ma tahaksin tagada kõigile, kui vajadus on, siis oleme me ka täna ja homme olemas selleks, et eh, ettepanekuid arutada. mõningad ettepanekud näivad keerukad ja minu arust tuleb need selle tõttu üle vaadata, nii et neid saaks rakendada lihtsustatud moel. meie ühtsete eesmärgi täitmisel. suur tänu! Die... suur tänu selle väga konkreetse märkuse eest. tahaksin veel tuletada meelde, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kell kuus, kolmekümne esimesel mail. ja äh, sotsiaalfondi äh, määruse osas tuleb muudatusettepanekuid veel, eriti just äh, minu parteilt edasi läheme päevakorraga ning äh, puudutame Euroopa Liidu makropiirkondade strateegiate arengut ning palun äh, järgnevalt anda sõna härra Alfonsile kui raportöörile, teil on sõna. Äh. suur tänu, lugupeetud esimees makromajanduslik, makropiirkondade strateegia sai alguse äh, Läänemere piirkonnas kahe tuhande üheksandal aastal ja komisjon äh, rõhutas, kui oluline see on uus äh, koostöövorm, edasi laiendati seda Donau piirkonna makropiirkonnaga ja nüüd on see üks suhtekuuluvuspoliitika valdkonda, mis peaks lähtuma territoriaalsest koostööst tulevikus, teeb komisjon ettepaneku, et territoriaalne koostöö riigiülesel tasandil tuge, vajab tugevdamist, iseäranis makropiirkondade koostöö. mitmeid makropiirkondade äh, projekte on esitatud, komisjonil on koordineerimise roll, tuleks aga jätkusuutlik juhtimise paika panna, tuleks paika panna ka näitajad, mis võimaldaksid äh, nende projektide jätkusuutlikkust äh, hinnata. samuti raportöör teeb ettepaneku toetada makromajanduslikku makro, makropiirkonna lahendamist territoriaalse koostöö koostöö lähenemisega, kuivõrd me leiame, kuivõrd ma leian, et territoriaalne äh, koostöö on äh, kasulik ning toob lisandväärtust äh, meil on võimalik saavutada sünergia ühenduse strateegiatega, nagu näiteks integreeritud merenduspoliitika ja Euroopa-ülesed transpordivõrgud samuti tuleks kasutada Euroopa Investeerimispanga abi, see makromajanduslik äh, strateegia peaks lähkuma mitmetasandilisest valitsemisest, tuleks kaasata piirkondlik ja regionaalne juhtimistasand, samuti naabruspoliitika äh, lähenemine, äh, et projekte, strateegiat ellu viia võimalikult tõhusalt. siis tuleks toetada mõningaid makro piirkonna strateegia element Läänemere puhul, äh, tehnilise abi toetamine, äh, mida parlament tegi ja mis oli väga kasulik, seda on vaja teha ka Donau äh, piirkonna jaoks, et kõikide makropiirkondade jaoks oleks võrdne toetus ja rahastamisvahendid ka komisjoni tasandil. tuleviku makropiirkonna strateegia komisjon peaks äh, algatama Euroopa makropiirkondade esialgse kaardi, äh, et määratleda makropiirkonnad, äh, see ei eelda uusi rahastamisvahendeid, uusi instrumente, uute instrumentide või institutsioonide loomist, on vaja ka Euroopa tehnilise, tehnilist abi Euroopa tasandilt selleks, et luua makropiirkonda, aidata Äh, juhtimise alused paika panda. siis äh, Vahemere piirkond, väga oluline piirkond Euroopa Liidus, äh, makromajanduslik, makropiirkonna, makropiirkonna lähenemine annaks võimaluse toetada kriisist väljatulekut selles piirkonnas ning aitaks naabrus poliitikat ära kasutada, aga nagu ka lõuna Põhja-Aafrika valdkond. ja äh, Vahemere piirkonnas äh, on kliima ühesugune, samasugused äh, tooted, samasugused keskkonnaprobleemid, samasugused veega seotud probleemid, oluline on turi-, oluline osa on turismil, samasugused riskid on ka looduskatastroofi vallas, nii et tegemist on tõesti väga olulise ühtse piirkonnaga selles Vahemeres on juba üks makropiirkonna Äh, strateegia algatus äh, äh, üks Vahemere keskosa piirkond, kus on koondanud Aadria mere, mida nimetatakse ka Aadria mere Joonia mere piirkonnaks. igal juhul makropiirkonna strateegia kujundamine Vahemere piirkonnas oleks teretulev, see strateegia peaks võimaldama Äh, luua selline struktureeritud raamistik Vahemere piirkonnale äh, ning äh, see aitaks poliitiliselt ja rakenduslikult soodustada territoriaalset koostööd selles piirkonnas. Aadria ja Joonia mere piirkonna, makropiirkonna koostöö tuleks kiiresti paika saada, seda muuta konkreetsemaks. meil peaks olema üldisem strateegia, mis lähtub Äh, millest saab ammustada inspiratsiooni ka Vahemere idaosa, Vahemere lääneosa, äh, mis kõik moodustavad ühe suurema Vahemere piirkonna. Äh, see Vahemere piirkonna üldse koostööna on võimalik saavutada sünergia, prioriteedid koostöö jaoks tuleks paika panna piirkondlikul tasandil ja Vahemere Äh, ümbruskonna tasandil me äh, täname, äh, me tervitame koostöövaimu Vahemere piirkonnas ning järgmisel majand-, majandus, järgmisel poolaastal keskendume Küprose eesistumisel tõenäoliselt just nimelt äh, sellele piirkonnale, äh, kuivõrd äh, eesistuja juba tingib selle, nii et minu poolt praeguseks kõik. suur tänu, härra Alfonsi, raportöörina. Vaatame, kes on siis kohal variraportööridest praegu ja kõigepealt hakkab silma härra Deutsch, nii et palun, teil on sõna suur tänu, head kolleegid. kõigepealt vaatan, räägin härra Alfonsi raporti eelnõust ja mõned konkreetsemad kommentaarid minu poolt selle raporti teemal. kõigepealt eh, ma olen härra Alfonsiga ühel meelel, et makropiirkondlikust strateegiat, näiteks nagu Donau piirkonna strateegia, on mm, ühtekuuluvus tarvis väga olulised. Need strateegiad on avanud ühtekuuluvuspoliitika ajaloos uue peatüki, seda kogu Euroopa Liidu ajaloo kontekstis Äh, minu teine oluline märkus on see, et ma jagan raportööri vaadet, meil on vaja väga konkreetset hinnangut ja mitte bürokraatlikku hinnangut äh, selles osas, kuidas Läänemere strateegia on toiminud. me peame nägema selle strateegia tulemeid ning jõupingutused on vaja pöörata sellele, et et äh, Donau piirkonna strateegia eesmärke täidetaks. ma usun, et äh, meil on vaja Donau piirkonna strateegia toimimist ka hinnata. Äh, kolmandaks, me räägime sellest väga olulisest teemast juba kolmandat või neljandat korda ja väga olulisi ideid on makropiirkondlike strateegiate jaoks tehtud tuleviku tarbes, kuidas äh, need strateegiad peaksid tulevikus välja nägema. ma arvan, et on erinevaid meetodeid, mis äh, võib-olla vastanduvad teise, teineteisele tuleviku äh, tulemuste suhtes. mis puudutab Donau strateegiat või Läänemere strateegiat, siis äh, makropiirkondlike strateegiate tulemus on see, et laiapõhjaline osalemine oli tagatud erinevatele sidusrühmadele, äh, vabaühendustele ning äh, tulemusena loodi struktuurid, mis ei kasuta enam valitsuste vahelist meetodit, aga mitmetasandilise valitsuse meet-, valitsemise meetodit nii et äh, väga konkreetsete, selgete poliitiliste tulem-, otsuste tulemusena on need strateegiad äh, ellu viidud. Äh, nii et minu arust, kui me rajame süsteemi, mis on konkreetne ja struktuurne ja võrdleme seda eelnevate süsteemidega, kus me oleme strateegiaid küll loonud, Äh, poliitiliste otsuste tulemitena, siis need kaks osapoolt ja lahendust on väga vastuolulised. ma arvan, et äh, makropiirkondlike strateegiate kaardistamine on väga oluline ja huvitav idee. komisjon äh, pakkus selle idee välja. kui sellist strateegiate kaardistamist ei toimi, toimu ning strateegiaid ei ole ka järelhinnatud. siis on väga keeruline näha, millised peaksid olema tulevikustrateegiaid. loomulikult ma toetan Vahemere eh, piirkonna strateegiat äh, ma tahtsin öelda aga seda, et me räägime siin makropiirkondlikest strateegiatest, neid on kolm või neli. praegusel eh, praeguses olukorras on meil vaja sellest kakofooniast üle saada, näha strateegiaid ühes võtmes ning leida ka ühine positsioon. me peame selgeks tegema, millist meetodit kasutada. ning mis puudutab järgnevat eh, seitsmeaastast eelarveperioodi, siis me näeme, et eelarve territoriaalseks koostööks laieneb kahelt ja poolelt protsendilt äh, tõuseb see kolme ja poole protsendini. ma arvan, et äh, oluline on vaadata, kuidas erinevaid ressursse saaks paremini kasutada. Äh, makropiirkondlike strateegiate programmide rakendamise tarvis eh, nii täna kui tulevikus. sest eh, sellised strateegiad loovad lisandväärtust ning teenivad piirkondliku koostöö eesmärke. Eh, nii et veel kord tunnustan raportit ja selle autorit ning teen ka muudatusettepanekuid. jaa, tänkušõn! suur tänu! Rahvapartei nimel sotsialistide demokraatide algesindajat ei ole kohal. palun, et järgnevad kõnelejad tõepoolest äh, teeksid lühidalt, sellepärast et meil on veel kaks raportit vaja läbi rääkida. aga me oleme tõhusad äh, töötajad, nii et ehk saavutame selle eesmärgi siiski. Äh, härra De Angelis, palun. suur tänu, härra esimees Äh, võtan sõna oma hea kolleegi äh, proua Korona nimel, kes ei ole kahjuks kohal, äh, kuna tema regioonis leidis aset Itaalia maavärin. nii et kokkuvõttes suur tänu selle raporti eest, see koondab mitmeid elemente, millest on juba viimaste kuude jooksul palju juttu olnud makropiirkondlikud äh, strateegiad on suurendanud Euroopa lisandväärtust, me peame jätkama selliste strateegiatega. ma loodan, et komisjon teeb ettepanekuid uuteks strateegiateks lähitulevikus. makropiirkondlikud strateegiad tuleb arendada konkreetsete piirkondade tarbeks, äh, millel on kohalikud iseloomustajad. aga oluline on ka see, et kohalikel inimestel on tõeline tahe strateegiaid luua ning neid ellu viia. nii saame ainult luua poliitikaid, mis ulatuvad edasi ka üleüldiselt defineeritud piirkondadest. nii et me saame ellu viia äh, vajalikke projekte Aadria ja Joonia mere makropiirkondlik strateegiaprogramm on väga hea olnud, me oleme väga edumeelsed oma koordineerimistöös. strateegia on kokku pandud arvestades kohalike eripäradega ning ma loodan, et äh, kõiki neid eesmärke ka laiendatakse. Läheme Aadria ja Joonia mere Äh, iseloomustajaid äh, arvesse võttes peaks äh, arendama neid kahte piirkonda ka eraldi ning koosseisvalt. loodetavasti selle makropiirkondliku strateegia elemente saab laiendada kogu Vahemere piirkonnale me loodame, et komisjon ja nõukogu jätkavad äh, makropiirkondliku strateegia arendamist äh, nii Aadria ja Joonimere jaoks kui ka Lä-, Vahemere läänepiirkonna jaoks. suur aitäh, see oli sotsialistide demokraatide nimel ja nüüd liberaalide nimel härra Toirer ei ole kohal, äh, härra Egias, teil on siis sõna. Grazie, president. suur tänu liberaalide variraportöörina tahaksin ma öelda, et ma toetan meie äh, kolleegi härra Alonsi algatust äh, makropiirkondlike strateegiate arengu kohta ning eriti just Vahemere piirkonna arengu kohta. ma arvan, et äh, dokument on väga hea alguspunkt debatiks, meie kolleeg on teinud väga head ja tõhusat tööd detailidele on juhitud väga palju tähelepanu ning olulised kohad saavad rõhutatud. tahaksin rääkida ühest konkreetsest ähm, teemast. ma ei hakka siin süüvima üldisematesse küsimustesse, mida kolleegid on juba maininud. aga äh, ma arvan, et oluline on silmas pidada, et äh, Vahemere piirkond on väga suur piirkond ning äh, tegemist on ka väga eripalgeliste kohtadega selles piirkonnas. ning raportöör jagab selle kolmeks makropiirkonnaks ida, lääne piirkond ning Aadria ja Ioonia mere makropiirkonnaks. Aadria ja Ioonia mere makropiirkond riiklik strateegia on juba välja töötatud. ma arvan, et me peaksime siia veel ühe asja lisama. nimelt me peaksime tuvastama e, ka sellise piirkonna, mis kaasaks e, Vahemere saari. E, tegemist on Vahemerele väga iseloomuliku piirkonnaga ja me võiksime kasutada sel-, seda rääkides ka saarestikest, mis ei ole Vahemeres, praeguseks on komisjon öelnud, et ei ole põhjust keskenduda eraldi saartele, nähes neid eraldiseisva piirkonnana. ning seda olid äh, väitnud Euroopa liikmesriigid äh, ning äh, leiti, et saarte jaoks ei ole korral, eraldiseisvat programmi vaja. aga minu arust me peaksime mõtlema, kuidas saare piirkondadel on väga olulised strukturaalsed puudused, mis tulevadki just sellest, et tegemist on saartega ning isoleeritud piirkondadega Eh, ja meil on vaja konkreetset eh, ühtekuuluvuspoliitika toetust nendele piirkondadele. kui me läbi regionaalse arengu ning ühtekuuluvuspoliitika neid piirkondi ei toeta, siis oleme me oma eesmärgis läbi kukkunud, sellepärast et me peame eh, võtma arvesse, et ühisturule ligipääs tähendab keerukamaid transpordilahendusi, energiakulud on kõrgemad ning me nõrgendame elanikkonda nendes piirkondades, kui me saare piirkondadega eraldi ei tegele. seetõttu peaksime me mõtlema konkreetsema lähenemise suhtes saare piirkondadele. mina teen muudatusettepaneku, kus ma puudutan taastuvenergiaallikate transpordi küsimusi eh, nendes piirkondades ja ma arvan, et raport saab niimoodi parem ja lõppkokkuvõttes me peaksime sellesse raportisse kaasama ka strateegilise tegevuskava. selles kavas oleks ära toodud kõik rahastamisvahendid, mis oleksid tegevuskava jaoks kättesaadavad, sealhulgas ka mikrovalitsemine, makropiirkondliku strateegia tarves, tarvis ja vajalik rahastamine selle jaoks. jah, suur tänu! teisi variraportööre ei ole praegu kohal ilmselt. kui on, siis äh, andke märku. Lambert äh,, ei ole veel sinu kord, võtame kõnelejad üksteise järel. tahaksin paluda kõiki hoida kinni kõne eest minut poolteist ja proua Lukašenska teeb alguskõnelejate nimekirjaga. suur tänu! ma tahaksin tunnustada raportööri selle mahuka töö eest. toetan äh, samamoodi makropiirkondlike strateegiate ellukutsumist kuna minu arust äh, on sellistel strateegiatel äh, suur Euroopa lisandväärtus. see võimaldab lahendada ka mitmeid piiriüleseid küsimusi, näiteks keskkonnakaitse küsimused, haridusküsimused äh, ja süvendab ka töökohtade loomist nii et millal iganes me räägime rohujuure tasandi liikumistest, näeme me ka väga häid tulemusi. kui rohujuure tasandil on inimesed nõus koostööks, siis on tulemused positiivsed. meil on vaja sellist raamistikku, mis võimaldab äh, luua makropiirkondi. ning äh, seetõttu ma tervitan Euroopa makropiirkondade kaardi loomist ma loodan, et äh, see piirkondlik kaart saab olema siduv ja mitte mittesiduv, nii nagu raportis kirjas. ma loodan, et selle kaardi loomine kutsub ellu uusi makropiirkondi. ning viidates oma kodupiirkonnale, Karpaatia mägedele, siis Karpaatide makropiirkond on juba edulooks saanud loodetavasti saab äh, see strateegia võimalus äh, kasutada paremaid Euroopa territoriaalse koostöö rahastusvahendeid. teen ka omalt poolt äh, muudatusettepanekuid lootuses, et need ettepanekud toetavad ühtekuuluvuspoliitika selle haru elluviimist, aitäh! suur tänu, ja edasi läheme kiirelt edasi, kolleeg Lambertit on sõna. Voorzitter, ik ben ook nadrukkelijk eh, positief over, de, over het verslag. Eh, ma suhtun sellesse raportisse erakorraliselt positiivselt. tahaksin teha kaks kommentaari. minnes tagasi eh, kogu selle algatuse algusesse kui me võtsime seisukoha, mida me territoriaalse koostöö eesmärgist kolm arvame, siis kohe alguses panime me paika, kuidas selliseid poliitikaid õiguslikust aspektist ellu viima, viia. ma arvan, et me peaksime selle juurde jääma väga selgelt. oluline on see, et me räägime siin tehnilisest abist ning see on meie lauale jõudnud välispoliitika valdkonnast, see on väga hea, aga kui me räägime territoriaalsest koostööst, siis me peame hoidma eh, ennast oma liistude juures ja regionaalpoliitikast rääkima. kolm ei-d on meil siin silmist läinud. ei tõukefondide eh, rahale, ei uutele struktuuridele ja see kõik peab poliitikaraamistikku mahtuma. Äh, loomulikult äh, võib vaadata erinevatele võimalustele, mis olemas on, aga kindlasti inimestel on ebarealistlikud ootused äh, meie algatuste suhtes. territoriaalse koostöö instrumentide eelarvet on juba suurendatud ning äh, ka regionaalfond äh, rahastus äh, on võimalik siia kaasata. nii et rahalised ressursid on olemas, need tuleb lihtsalt kasutada. nii et meil on kindlasti omad vastutusalad siin juba olemas. tahaksin küsida makropiirkondliku kaardi kohta, millest siin räägitakse. Mm, härra Alfons, kas tegemist on projektiga, kus kõik regioonid on kaasatud või, või mida see täpselt tähendab? mida see kaart äh, sisaldab, kas see on mingisugune realistlik kontseptsioon, mind näiteks ajab see segadusse, ma ei saa aru täpselt, äh, millest jutt. sest näiteks ka Põhjamere makroregioonist on räägitud, mina küll selle, selle piiramist ei tahaks, kas meil on sellist kaarti vaja? ma ei tea, loomulikult ma tahan härra raportööriga koostööd teha, aga ma arvan, et asjad tuleb hoida lihtsana. kui Vahemere keskkonnale äh, igatahes äh, keskenduda, siis minu arust on see väga oluline. suur aitäh, härra Lambert! Äh, kahjuks peaksin nüüd poolteist minutit andma ainult edaspidi kõneaega, sellepärast et muidu me jõuame päevakorraga mitte kusagile ja mul on väga kahju, et äh, kolleeg äh, Matsooni äh, puhul ma pean ütlema, et kui poolteist minutit saab täis, siis te rohkem enam rääkida ei saa ja nii ongi. Mm, ma üritan öelda kõike, mida mul öelda on pooleteise minutiga, minu meelest on väga aktuaalne teema ning ta pakub välja uue makroregionaalse strateegia välja Vahemere piirkonna jaoks see on poliitiliselt väga äh, oluline teema selle piirkonna jaoks, tegu on väga äh, pikaajalise protsessiga, äh, mis ei ole seni veel kuhugi, mm, ei ole veel lõpuni jõudnud. siin pakutakse välja olemasolevaid vahendeid. siin on räägitud kolme ei protsessist, kuid ma sooviksin, et see, et sooviksin, et see protsess oleks vähemalt prioriteetne, et olemasolevaid äh, vahendeid äh, kasutataks äh, hästi ja et see oleks prioriteetne teema kõigi nende jaoks, kes neid vahendeid kasutavad. siin raportöör ütles, et peaks kolm erinevat strateegiat välja töötama Vahemere piirkonna jaoks, võttes aluseks see praeguseks hetkeks juba üsna edasi arenenud ehm, Joon ja Aadria mere makropiirkonna ehm, protsessi ja ma pean ütlema, et mina seda ei toeta, seda killustamist, võttes arvesse, et ehm, et äh, minu meelest ei ole erilist mõtet ühte makropiirkonda äh, tükeldada, me peame edasi liikuma. me peame laiendama selle äh, protsessi hoopis üle terve Vahemere piirkonna. see on oluline selleks, et Vahemere piirkonna küsimusi lahendada. suur tänu teile! ja peale selle te pidasite kinni oma võttemääratud ajast. proua Peres, palun. tahaksin tänada härra Alfonsi tehtud töö eest ja ma eh, tahaksin nüüd pisut eh, erinevalt rääkida kui er, eelnevad kõnelejad, tahaksin tõstatada neli punkti, mis raportis peaks kajastust leidma. kõigepealt ma sooviksin, et eh, räägitaks sellest, kuidas makroregionaalseid äh, sünergiaid tekitada. teiseks, äh, meil oleks vaja mitmetasandilist haldust äh, ning tihedamat koostööd mitte ainult regionaalsete kohalike omavalitsuste, vaid ka erasektori ja vabaühenduste vahel. see puudutab ka eh, regioonide vahelisi eh, ühiseid organisatsioone. samuti oleks vaja arendada jätkusuutlikku eh, turismi, mis on selle piirkonna põhilised sissetulekuallikaks, samuti tuleb kaitsta Vahemere piirkonna bioloogilist mitmekesisust, samuti tuleb ka linna dimensiooni kaitsta, samuti arendada jätkusuutlike ega taaskasutatavate energialiigide kasutamist ja samuti tuleb arendada äh, sadamategevust. tahaksin tänada härra Alfonsit tema töö ja äh, soovin talle edukat jätku. suur tänu teie panuse eest ning viimasena saab sõna äh, proua Ester Ferraus, suur tänu teile ma toetan härra Alfonsi raportit ning sooviksin kiirelt mõned äh, täpsustused teha. kõigepealt äh, sooviksin öelda, et see makroregioon peaks olema lisandväärtuseks sellele, mis juba olemas on. samuti peaksime keskenduma küsimustele, mis äh, võiksid aidata makropiirkonna arengut, näiteks merepiirkonna haldamine, kliimamuutuse vastane võitlus teadusuuringud, eh, innovatsioon, jätkusuutliku energia kasutamine, transpordiküsimuste lahendamine ligipääsetavuse suurendamiseks ning samuti immigratsiooni eh, küsimuste lahendamine, mis on keskselt eh, tähtsusega Vahemere jaoks ning teeksin mõningad muudatusettepanekud ehm, saare piirkondade küsimuste probleemide lahendamiseks, sest äh, see on äh, seotud kõigi küsimustega, mis puudutab äh, just nimelt saare piirkonda ja sooviksin samuti mainida äh, turismi teemat, sest kogu see piirkond, see piirkond on turisti kõige, turistide jaoks kõige atraktiivsem maailmas. ja sooviksin igatahes tänada härra Alfonsit tehtud töö eest. suur tänu teile Äh, ja nüüd anname sõna komisjonile, palun. no. Eh, suur tänu teile. me oleme väga tänulikud proua Alfonsi, härra Alfonsi raporti eest, me oleme tänulikud ka erinevate saadikute poolt esitatud äh, soovituste eest. ma vastaksin härra Van Nistelrooy küsimusele, et äh, makropiirkondade kaart Euroopas saab olla ainult vabatahtlik. komisjon ja teised Euroopa institutsioonid võivad eh, makropiirkondade loomist alguses toetada, kuid eelkõige on see seotud liikmesriikide poolsete jõupingutustega, kohalike omavalitsuste tehtud tööga, eh, kes eh, hoolitseksid viimase arengu eest. samuti on huvitavad need ettepanekud, mida siin on arutatud äh, Mm. ning mis puudutab sellist suurt piirkonda nagu Vahemere piirkonda, piirkond, siis, siis sellega seotud ähm, makropiirkondade küsimused väärivad kindlasti arutust. see puudutab ka integreeritud merenduspoliitikat praegusel hetkel seoses uue programmeerimisperioodiga. me asume sellega juba välja töötama, mis saab alguse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, me peaksime kõiki neid olemasolevaid instrumente, vahendeid kasutama. okei okay,, dann können wir das jetzt abrunden. suur tänu, sellisel juhul lähme, anname sõna äh, raportöörile, härra Alfonsi, suur tänu teile, härra esimees suur tänu kõigile neile, kes on oma toetust avaldanud sellele raportile. ma ei hakka siin ükshaaval kõiki sõnavõtte eh, üle vaatama. ma saan aru, et siin oli Euroopa Parlamendi poolt suur huvi. see on oluline strateegia, mis eh, suudab eh, pisut rohkem koostööpoliitikale sisu anda ma sooviksin härra Nistelroile öelda, et äh, selle raporti punkt üksteist rõhutab, et Euroopa Parlament teab, et äh, sellel strateegial ei ole vaja uusi vahendeid, uusi määruseid, leiame, et äh, tehnilise abi raames laenu osutamine võiks osutuda vajalikuks. üritasime täpsustada ja eh, seda küsimust komisjon samuti ka vastas ning ma arvan, et oleme välja töötanud omapoolse skeemi ning eh, makropiirkondlik strateegia on leidnud endale oma koha ja ta peaks leidma eh, kajastust kõikides Euroopa Liidu protsessides ja samuti peab olema see motiveeritud protsess, mis saab alguse juba protsessi käivitamisest. komisjon peab äh, oma tegevust äh, koordineerima ja makroregionaalse strateegia mõte on selles, et tuleb anda äh, rohkem jõudu ja ühtlust regioonide vahelisele koostööle, millel, piirkondade vahel, millel on ühised väljakutsed, see poliitika saaks olla nende tegevuse mootoriks eh, ja mm, aitame neil edasi liikuda, muudatusettepanekud on väga huvitavad. Eh, saarte problemaatika vajab eraldi käsitlust, rääkisin sellega seoses, sellest teise raportiga seoses, eh, samuti on oluline Vahemere piirkond ning ma arvan, et selle raporti puhul võib öelda, et ma tahaksin öelda, et tervitan kõiki neid piirkondi, mis sellest protsessist huvitatud on. meil on vaja e, ühist tegutsemist, eriti võttes arvesse e, Vahemere piirkond on olukorras, kus on kindlasti vaja uusi positiivseid projekte. Äh, diese abschließende Bemerkung, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Äh, ich sollte vorher noch sagen, die suur tänu, läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene juuni. Läheme siis edasi, järgmine päevakorrapunkt, äh, ühine äh, rahastamispoliitika. vabandust, ühine kalanduspoliitika. No problem. Und hier haben wir als Berichterstatter für diese Opinion Herrn ja raportöör on, äh, arvamuse koostaja on härra Omar Džefan. suur tänu! tegemist on väga olulise ühise äh, kalanduspoliitika reformiga, meie komisjonilt on äh, küsitud selle kohta arvamust, nii et ma püüdsin siis vaadata meie komisjoni seisukohast, kas äh, tehtud ettepanekud on regionaalpoliitikaga kooskõlas. püüdsime ka, püüdsin kanda hoolt selle eest, et see reform ei mõjutaks äh, äärepoolsemaid piirkondi liiga tõsiselt äh, ja tegemist on suure merendusalaga ning on väga oluline, et kalanduspoliitikas ei satu vaeslapse rolli just nimelt need äärepoolsemad piirkonnad. üldiselt võib öelda, et usun, et äh, ühise kalanduspoliitika vorm peaks tagama äh, lähimuse põhimõtet lähtuva juhtimise, kalavarude taastamise, alalhoidmise ja äh, olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid samuti samuti on äh, oluline tagada, äh, et äh, kõikidel rannapiirkondadel oleks jõukas tulevik, et nende kalandussektor jätkuks pikaajaliselt ja keskpikas perspektiivis ja ülepüük tuleks peatada me peame keskenduma perioodil kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend kalavarude taastamisele meie meredes ja meie ookeanides, see on väga tähtis ülesanne meie jaoks, olen esitanud selle kohta ka mõningaid muud, muudatusettepanekuid ning äh, olen rõhutanud äh, ka kalandusorganisatsioonidele ja kalapüü-, kaluritele, et kui me ei pinguta selles suunas, äh, siis äh, kogu ähm, kalandussektori tulevik kannatab. olen unustanud teile sissejuhatavas ettevõt-, sissejuhatuses mainida, et umbes äh, kolmsada viiskümmend tuhat töökohta äh, kalandussektoris on siin mängus ja see on tõsine äh, arv, pidades silmas meie majandust. loomulikult me peame kalavarusid taastama ettevaatlikult, võttes arvesse inimeste majanduslikku, sotsiaalset olukorda ja äh, samuti peame seadma endale eesmärgiks äh, tagada tulevikus väärikas sissetulek kalameestele. ametivõimude, avalike ametivõimude halb juhtimine on meid viinud tänasesse olukorda ning poleks õiglane, kui ainult kalurid peaksid maksma ka, ka seni tehtud vigade eest. me ei tohiks äh, reformides äh, seada ohtu ei äh, meie kalureid ega nende peresid ega majandustegevust rannapiirkondades meie peame äh, kollektiivselt äh, kandma vastutust edasise äh, tegevuse eest ning ma leian, et on vaja kasutada hüvitus- ja kompensatsioonivahendeid selleks, et ära hoida kõige kahjulikum mõju kaluritele, kalurite peredele ja seda tuleb arvesse võtta mitme aastases planeerimises ja samuti ka keskkonnahüvitisi tuleks kaaluda. kalavarude taastamine, ressursside säästlik juhtimine, sellega seoses on mul ka muudatusettepanek, kus me tuletame meelde Euroopa Liidu kohustust, mille Euroopa Liit võttis endale Nagoya konverentsil seoses ähm, bioloogilise mitmekesisusega meredes, kui meie hävitustöö jätkub praeguses tempos, siis alates kahe tuhande viiekümnendast aastast ei ole enam mitte ühtegi kala, mitte ühtegi kooriklooma, mida saaks ähm, müüa. ja see võib olla isegi äh, leebe hinnang Äh, meil on uus reform, äh, siin viiakse sisse äh, omandiõigused kalavarude osas ning uuenduste ja erastamise mõju on võib-olla katastroofiline ja ma usun, et äh, meie oma komisjonis peame olema selliste äh, sammude vastu, selle kohta olen esitanud ka muudatusettepanekuid. minu viimane komme-, äh, kommentaar puudutab äärepoolseimaid ärasid. meie komisjoni ülesandeks on kanda ho hoolt, et Euroopa Liidu toimimise leppe äh, artiklid äh, kolmsada nelikümmend üheksa mainitakse siin ja et võetakse äärepoolsemate piirkondade kohta vastu erandid äärepoolsemate äh, alade, perifeersete alade kalapüügitingimused on hoopis teistsugused kui meie äh, Äh, siinsete põhjapoolsete kalapüügijaamad, siis äh, seetõttu tuleks võtta konkreetseid äh, meetmeid selle piirkonna, nende piirkondade kaitsmiseks. teen ettepaneku konsultatsioonikomisjoni loomiseks selles küsimuses. see ultraperifeerne ala äh, hõlmaks kogu Vahemere ja Läänemere piirkonna suurust ala ja äh, nii palju siis praegu äh, minu arvamusest äh, kolleegide kommentaarid ja muudatusettepanekud on kõik muidugi teretulnud äh, Äh, kuid mulle meeldiks, kui ähm, esimees täpsustaks, äh, mis ajani saab esitleda muudatusettepanekuid minu arvamuse projektile. suur tänu! muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg, nagu eelmise raporti puhulgi oli esimene, on esimene juuni, nii et teil on paar päeva aega, ega väga palju seda aega nüüd ka ei ole, tuleb tunnistada ja nüüd äh, võin anda siis sõna äh, variraportööridele, äh, kuivõrd rohkem meil aega pole. ja kõnelejate nimekiri on nüüd lõplik ja paluksin ka variraportööridel piirduda kõigest ühe minutiga. meil on veel üks päevakorrapunkt, mis vajab käsitlemist, palun. suur tänu. kõigepealt sooviksin öelda, et ma olen nõus mõningate muredega, mida raportöör äh, väljendanud oma muudatusettepanekutes, eriti puudutab see tagasiheite küsimus ning maksimaalse jätkusuutliku väljapüügi küsimust. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, kehtiv, äh, kehtiv määrus, mis puudutab siis tagasiheite, merre tagasiheite keelamist, ei ole toimimisvõimelik kala kalapüügilaevadel peab olema rohkem aega, et ennast kohandada uuele määrusele. leiame, et on väga, tegu on väga tundliku punktiga ning äh, ma arvan, et see võib kõik osutuda kahjulikuks äh, kalalaevastikule, kala, äh, kalameestele. mõelgem ka kahe tuhande teise aasta tippkohtumise peale Johannesburgis, kus räägiti jätkusuutlikust arengust ning räägiti maksimaalse ja jätkusuutliku väljapüügi suurusest äh, võimaluste piires. eriti puudutab see kõike äh, erinevaid kalaliike püüdvaid, äh, püüdvaid kalureid. ja samuti puudutab see ülekantavaid püügiõigusi. meie toetame Euroopa Komisjoni poolsed ettepanekud, kuid rõhutame samas, et, et välja tuleb ähm, sellest määrusest jätta väikepüüdjad, et, äh, et see ähm, uus määrus ei eelistaks ainult suurpüüdjaid. mis puudutab mitmeaastaseid plaane, siis äh, rõhutab autor, et siin tuleb arvesse võtta sotsiaalmajanduslikke aspekte, mis mõjutavad äh, sektorid, kes on asjaga kõige otsesemalt seotud mis puudutab kokkulepet kolmandate riikidega, siis äh, me ei äh, saa kõiki äh, ettepanekuid toetada, kuid teeme oma muudatusettepanekud, et kokkuleppeni jõuda, aitäh. Danke auch. Dann hat das Wort als weitere suur tänu ja järgmisena palun proua Manner. kiitoksia, puheenjohtaja. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu ka arvamuse koostajale tõsise põhjaliku töö eest, paar kommentaari ka minu poolt. Ähm, säästlik kalanduspoliitika teenib ka meie piirkondade huve ja nagu ka praeguse kalandus, nagu me kõik oleme tõdenud, äh, praegune kalanduspoliitika ei ole aidanud meil jõuda nende eesmärkidele, äh, mida me oleme soovinud saavutada säästva kalanduse vallas, äh, nii et on vaja tõesti mingit muutust. Euroopa kalavarud kannatavad ähm, tõsise ülepüügi äh, all ja äh, lõhevarud äh, on näiteks üheks näiteks sellest ja lõhevarud on väga olulised Läänemere piirkonnas äh, ja mul on äh, väga hea meel, et äh, arvamuse koostaja toetab mitmeaastaseid kalavarude toetamise programme, meil peaks olema püsiv kalavarude kaitseprogramm, meil oleks vaja ka üsna tihedat ajakava selle jaoks komisjoni ettepanek kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta väärib toetust ning selles mõttes ma ei toeta raporteeri ettepanekut, kus on sisse toodud aasta kaks tuhat seitseteist, ma arvan, mida kiiremini me tegutseme, seda parem. ei toeta ka raporteeri seisukohti, mis puudutavad äh, tagasi äh, viskamist, kalade tagasiheitmist vette äh, ja, ja nii palju siis minult lühidalt. ja, herzlichen Dank um für die Kommission könnte jetzt noch komisjoni nimel, palun. härra Nikolson? Teid ei ole sõnasoovide nimekirjas, jah, ma küll hoidsin äh, oma kaarti õhus äh, samal ajal kui eelkõneleja, olen oma fraktsiooni variraportöör mm. -hmm I'm sorry, but you are not on the list as shadow for, for this report. ma pean vabandama, aga, aga variraportöörina teid ei ole tõesti kirjas siin meil. ma vabandan, ka minul on tõsi äh, segadus praegu, sellepärast et minu äh, fraktsioon andis äh, minule teada, et olen selle konkreetse arvamuse variraportööriks, noh palun siis üheks minutiks saate sõna. suur tänu, teen lühidalt. ja ka pean ajakavast ka kinni, tegemist on väga tähtsa äh, valdkonnaga, tänan raportööri äh, kommentaaride eest, osadega neist olen nõus, äh, tegelikult enamusega neist, sellepärast et ühise kalanduspoliitika reform on väga oluline, eriti eraldiseisvate väikeste maapiirkondade jaoks kus puuduvad teised sissetulekud peale kalapüügi ja piirkondade tasandile toomine meeldib mulle, ma arvan, et piirkondadel peab olema suurem roll, kohalikel kogukondadel peab olema suurem roll oma tuleviku üle otsustamises. samuti usun ma mitmeaastasesse kokkuleppesse äh, kvootide osas, äh, Äh, iga aasta kala, äh, kalakvootide kokkuleppimine on aja raiskamine ja, ja täiesti absurdilähedane olukord, meil peab olema äh, selline nagu kord ja kohus planeerimine, et ka kalamehed saaksid plaanida pikaajaliselt töökohad maal, töökohad vees, tagasiheide kvootide üleviimine, ka selle osa peab otsustama liikmes, tuleb otsustada liikmesriikides, me ei tahaks kvoote igal juhul väikestelt kalameestelt ära võtta ja suurtele kalameestele kätte mängida. suur tänu ja äh, siis roheliste esindaja, palun, aga tõesti üks minut. suur tänu. mulle. see raport koos muudatusettepanekutega. Eh, siin tuleb sisse eh, viia ka eh, perifeersete piirkondade dimensioon, sellest tuleks rääkida, sest see, sellest ei ole juttu tulnud, te toetate ka regionaliseerimist, mis te, meie fraktsioon samuti toetab, kuid samas te ei räägi piisavalt harrastuskalapüügist ja väikekalapüügist, see on oluline, et need eh, tööhõive eh, eh, looja, töökohtade looja. oleks samuti hea oma tulevastesse kohustusse sisse viia info puudus, faktide puudus, seda nii sotsiaalküsimustes kui ka teaduslikes küsimustes, sest ma arvan, et kõik need muudatusettepanekud, mille siit komisjonist võime esitada, selles, mis puudutab tagasiheidet, jätkusuutlikud arengud, see on võib-olla, see puudutab vähem meie regionaalaspekti, sellega peaks tegelema võib-olla just äh, kalanduskomisjoni just selliste teaduslikemate küsimustega. jaa, herzlichen Dank, ich möchte mir entschuldigen, dass das alles so heute die suur tänu ja ma vabandan, ma ei olnud võib-olla asjast õigesti aru saadud, aga kõik on lõpuks sõna saanud. raportöör sõna ei saa kokkuvõtte tegemiseks, sest meil on tõesti aeg otsas. aga igatahes võtame arvesse teie eh, sõnavõttu ning eh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab fina-, innovaatilisi finantsinstrumente mitmeaastase eh, finantsraamistiku kontekstis. ja sõna saab proua Kleva, kes on raportöör. ma paluksin raportööre, et ta räägiks tõesti lühidalt, sest meil ei läheks väga palju üle aja, ettenähtud ajast Eh, <clears throat> mitmeaastane finantsraamistik eh, annab eh, majandusele, reaalmajandusele toimivaid vahendeid. Nad on väga olulised ja sellepärast me peame seda raportit hästi arutama, sest nad aitavad jõuda ühtsuspoliitika eesmärkideni, avaliku sektori efektiivsema kasutuseni ning äh, Äh, toetades erasekretäri äh, kapitali kasutamisvõtmist, me oleme sellest siin pidevalt rääkinud. Äh, siin on olulised mikrofinantsküsimused, samuti me ei saa, me ei saa me ei saa loomulikult äh, jääda ainult piirangute juurde, eriti puudutab äh, see avaliku ja erasektori koostööd, äh, eelarve küsimusi, alternatiivseid finantsallikaid ning leida ka finantseerimisvõimalusi regionaalsete küsimuste lahendamiseks. olulised on selgus, lihtsus selgus ja lihtsus, see on kõik meile väga tuttav, see peab olema selge institutsioonidele ja samuti ka finantsjuhtidele. Äh, finantsküsimuste lahendamine on oluline ka eriti just erainvestoritele, peame oma tehnilist võimekust äh, tõstma peame tegelema ka finantsvahendajatega, eriti pankadega järgmine punkt on väga oluline, see on eksante hinnangu andmine, sellest me rääkisime, räägime samuti e peame e e turu mittetoimimist eh, kontrollima ja viimane punkt, mis on samuti oluline finantsinstrumendid, instrumendid on äh, oluline osa et, äh, et ühtsuspoliitika vahendeid suurendatakse, see on tervitatav. peame vähendama ka äh, see kordi-, vähest koordineerimist ma rohkem ei räägi, sest aega on vähe. ootan huviga koostööd variraportööriga. Ja, herzlichen Dank für Ihr Verständnis, da kurz zu sein. Äh, ich habe jetzt nur eine suur aitäh, et tegite lühidalt, äh, mul on ainult üks äh, sõnasoovija, härra Lambert saab sõna ja sellega ma panengi ka kõnelejate nimekirja kinni um,. suur tänu tahaksin äh, kõigepealt öelda, et oluline on see, et me räägime rahastusvahenditest äh, oma ühtekuuluvuspoliitikas üldisemalt, aga ma arvan, et äh, mitte ainult keskpangad, vaid ka liikmesriikide pangad peaksid uue süsteemiga kohanema, see on väga oluline Äh, ning loomulikult on vaja liikmesriikide institutsionaalsele pädevusele ja võimekusele ka viidata, kuna äh, seda finantsmäärustikku saab ainult siis äh, korralikult rakendada. igal aastal on sellest ka juttu olnud. samuti on vaja head tasakaalu seire, aruandluse ning raha kasutamise tõhususe vahel see kõik on väga, väga oluline ja vaatame edasi järjestikku. suur tänu, äh, suur aitäh, et pidasite vastu, saime ajaga hakkama. Äh, suur tänu ka tõlkidele, ütleb härra esimees, kes pidid paar minutit kauem vastu pidama. aga oleme oma ajaressursiga hästi toime tulnud äh, ja muude küsimuste all ei ole midagi arutada rohkem. järgmine koosolek on kahekümnendal juunil kolme, kolmapäeval ning ka kahekümne esimesel juunil. ja sellega on tänane koosolek lõppenud